kallid äh, kolleegid, alustagem oma tänase istungiga. kuivõrd härra Roili ei ole täna kohal, äh, juhitakse istungi tšehhi keeles. Äh, daamid ja härrad, tere tulemast siis täna pärastlõunasele istungile. tegemist on tööstuskomisjoni kohtumisega härra Roil, meie esimees, kahjuks ei saa osaleda tänasel istungil, kuid juba homme on ta siis meie seas tagasi. enne, aga kui läheme äh, meie esimese sisulise päevakorrapunkti juurde, ehk kuulamise juurde Euroopa uue ja integreeritud tööstuspoliitika teemal ja enne veel, kui sõna saab kliimameetmete volinik Conny Hedegaard, on meil üsna mitu äh, protseduurilist küsimust vaja lahendada kõigepealt alustagem äh, siis äh, muudatusest, mille pakume välja päevakorda, nimelt täpsemalt homsesse päevakorda. homme oleks pidanud meil esimese päevakorrapunktina olema arutelul ähm, vastavad teemad volinik Dajaaniga, kuid kahjuks volinik Dajani ei saa tulla homme hommikul ja seega peame edasi lükkama oma kohtumise. ja seega ma teeksin ettepaneku, et homme alustame päevakorrapunktist number kolmteist, mis on Laara Koomi arvamus ja võtaksime pärast seda, et päevakorrapunkti neliteist Zosa Wagneri arvamuse, mis esialgu oleksid pidanud siis toimuma pärast hääletust, kuid teeksime siis need nüüd homme enne hääletust ja siis läheme edasi pärast hääletust viieteistkümnenda päevakorrapunktiga Vladimir Remeki raportiga. eeldatavasti kellelgi midagi selle vastu ei ole ega ei ole ka lisamuudatusettepanekuid päevakorra osas, pean siis selle päevakorra nüüd vastu võetuks muudetud kujul kahekümne üheksanda, kolmekümnenda septembri selle aasta ko koosoleku protokollidesse pole ka samuti esitatud muudatusettepanekud ja loeme ka need siis seega vastuvõetuks. nii palju siis sellest ja mul on väga hea meel nüüd aga sõna üle anda meie lühikuulamise alguses härra Langele kes juhatab siis selle teema sisse ja kes vastutab kogu selle lühikuulamise eest ja teil on sõna ära lange. ja, ja, ganz herzlichen Dank, Herr Furt. palju tänu, härra esimees, armastatud, austatud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad jah, me oleme tõepoolest jõudnud nüüd äh, faasi, äh, kus uue tööstuspoliitika tutvustamine Euroopas on muutunud veidi konkreetsemaks. ma usun, et äh, see on väga hea nii. viimastel aastatel on Euroopa tööstuspoliitika jäänud veidi unarusse. seda eelkõige võrreldes konkurentsiga siin on tekkinud konkurentsi halvem osad, meil on tekkinud probleemid kvalifitseeritud tööjõuga Euroopas, meil on vaja uuendusi. käes on aeg algatada arutelu uue tööstuspoliitika üle ja jõuda kokkuleppele uues strateegias. meie konkurendid on juba teel teile asunud Brasiilia on eh, moodustanud vastava agentuuri, Hiinal on koostatud eh, arengukavad kõrgtehnoloogilise tööstuse arendamiseks. Eh, USA-s investeeritakse tohutult tööstuslikku tootmisesse. tõepoolest on käes aeg, et ka Euroopa midagi teeks. austatud kolleegid Te olete saanud minu mm, raporti projekti, ma olen saanud sellele ka juba kommentaare. komisjon on nüüd avaldanud oma teatise ja meil on nüüd võimalik rääkida uute algatuste üle Euroopa tööstuspoliitikas. mõlemal algatusel on üht-teist ühendavat aga siin on ka erinevusi. Eh, võib-olla tooksin kõigepealt esile ühised jooned. Eh, me läheneme terviklikust nägemusest, eh, seda nii komisjonis, ühendades Euroopa poliitikate erinevad elemendid ja keskendudes tähelepanu seejuures tööstuspoliitikale. siin tuleb liikuda edasi seadusandlus tuleb mitte ainult läbi vaadata tööstuspoliitika sead-, seisukohast, vaid tuleb tööstada, koostada ka rakkerühm selle töö koordineerimiseks. Euroopa tasandil ja liikmesriikide tasandil on vaja liikuda edasi ja see tähendab, et liikmesriikide koostööd on vaja paremini koordineerida. ma sooviksin rõhutada, et vaja on püstitada eesmärgid ja seada kindlaks ka nõudmised. komisjoni teatises on põhimõtteliselt samad seisukohad, me soovime liikuda edasi siin keskendutakse sellele, millised instrumendid on meil äh, selleks kasutada, mida on vaja läbi vaadata. tööstuspoliitikat peab saatma äh, makromajanduslik mõistlik poliitika. me oleme siin arutanud stabiilsus- ja kasvupakti üle majanduskriisi taustal on täiesti selge, et tööstuspoliitikal on head võimalused leida toetust ka makromajanduslikus raamistikus. sellisel juhul on meetmed ka tõhusad, nagu näiteks innovatsioonipoliitika. me räägime ressursside tõhususest me räägime väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest, me räägime juhtivatest turgudest, juhtivatest sektoritest. meie lähenemine kindlasti vajab veel täpsustamist. komisjoni ülesandeks on teha kokkuvõtteid ja kaasata eksperte ka väljastpoolt mul on hea meel selle üle, et täna on meil terve rida väga tunnustatud eksperte siin selleks, et jagada meile informatsiooni tööstuse algatuse kohta. ma leian, et niisugune lähenemine on väga õige. oma raportis nõudsin ma väga selgelt äh, partnerluse kasutamist kõikidel tasanditel. me peame tööstuspoliitikas tuginema just ekspertide toele. komisjoni teatises võiks seda rohkem rõhutada. mul on hea meel selle üle, et me saame täna alustada konstruktiivse partner, partnerlusega, konstruktiivse dialoogiga tööstuspoliitika väljatöötamiseks. palju tänu tähelepanu eest ja mul on hea meel selle üle, et Euroopa poliitika seostatakse liikmesriikide poliitikatega. meil on siin Prantsusmaa esindaja, kes selgitab meile ka põhjalikult Prantsusmaa lähenemist terviklikku tööstuspoliitikasse. ja annaksingi teile sõna, palju tänu! härra raportöör, daamid ja härrad, austatud parlamendisaadikud, kallid kolleegid, kõigepealt lubage teid siiralt tänada äh, selle eest, et te nii lahkelt mind äh, kutsusite tänasele kohtumisele. ma nimelt arvan, et äh, tööstuspoliitika väljakutsed äh, on muidugi terve Euroopa majanduse osas määrava tähtsusega ja teie komisjonil on mängida väga konkreetne roll ja eriline roll, kuivõrd tegelete samuti selle tee, temaatika tuumikküsimustega ja me kõik Euroopas tahame ju liikuda kaugemale nendest esimestest sammudest, mida kujutab endast komisjoni teatis. kuid äh, härra raportöör, teie raportit lugedes äh, on juba täiesti selge, et esimene esimesed sammud, mida parlament astuvad, liiguvadki just nimelt selle edasiliikumise suunas. enne kui räägime konkreetselt teemast, ütleksin lühidalt nii palju, et te ütlesite hetk tagasi, et ma olen tööstuse nii-öelda suursaadikuks Prantsusmaal. jah, see on suhteliselt omapärane äh, ametinimetus äh,, vähemalt praegu ma tean küll, et mind on ainult üks Euroopas, aga võib-olla on neid teisigi aga miks siis mind nimetati sellisesse ameti sellisele ametikohale. ma olen ise tööstustaustaga äh,, alustasin äh, samuti nii-öelda sinikraena, kuid äh, juba nelikümmend aastat tagasi. täna juhin ma, nii nagu juba mõnda aega olen seda teinud, ühte keskmise suurusega ettevõtet, kes tegutseb rahvusvahelisel areenil ja toodame siis mehaanilist varustust Äh, omal ajal olin ka Prantsusmaal parlamendisaadik ning regionaalkomisjoni asepresident Bretagne piirkonnas. ning äh, lõputuseks siis äh, esindasin metallitööstuse ettevõtteid, olles nende assotsiatsiooni esimees, kogusin palju kontakte Euroopas teiste tööstuse esindajatega muidugi, aga ka poliitikutega ja sellepärast nimetatigi mind siis tööstuse nii-öelda suursaadikuks umbes kolm kuud tagasi ja see tuli otseselt tööstussektorist, see ettepanek, kes eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses seda mõtet äh, toetasid ja tööstusminister Estrosi, kes esindab siis Prantsuse Vabariiki, otsustaski siis selle ametikoha luua. mis on minu ametikoha eesmärgid? lihtsustada suhteid ettevõtete ja poliitikute vahel, toetada äh, globaalsemat lähenemist tööstuspoliitikale, pidada suhteid administratsiooniga. nagu te teate, me oleme Prantsusmaal juba aastaid rääkinud tööstuspoliitika reformist, nüüd me tahaksime eh, seda ka rakendama hakata ja võib-olla me oleme natukene eespool Euroopa tasandist ja seepärast olemegi nii rahul, et praegu sellele hakatakse ka siin rohkem tähelepanu pöörama Äh, loomulikult keskendume ka sellele, et viia meie strateegiat äh, mm, äh, nii-öelda kooskõlla Euroopa strateegiatega, sellepärast olen ka täna siin, suhted aga ka naaberriikidega, riigiettevõtetega nii Prantsusmaal, aga ka välismaal, nagu te aru saate, meie tegevuspõld on lai täna ei ole minu eesmärgiks sugugi mitte anda teile ülevaadet, äh, mis oleks täiuslik äh, Prantsusmaa tööstuspoliitika kohta, see asi läheks lihtsalt liiga pikaks, aga ma tahaksin keskenduda kolmele-neljale konkreetsemale punktile, mis meie meelest on kõige olulisemad sellest teemast rääkides. esimesena tahaksin mainida seda, et mõistagi tööstuspoliitika, Euroopa tööstuspoliitika, mis on integreeritud peab kindlasti tõusma üheks tõeliseks Euroopa Liidu prioriteediks järgmise kümnendi jooksul. seda tahet äh, ka on kinnitatud, nüüd on muidugi aeg liikuda millegi konkreetsema ja tõhusama poole. integreeritud tööstuspoliitika on üks äh, seitsmest äh, majakast Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias kuid vaatamata sellele prioriteedile me teame ju ometigi, et on Euroopas veel juhtivpoliitikaid, kes ei ole sugugi veendunud, et see ambitsioon ennast, enda nime väärib. ja meie töö on siis neid nüüd veenda. miks meil oleks vaja üldse integreeritud tööstuspoliitikat Euroopa Liidus? esimene põhjus ja te teate seda väga hästi kui meie, tööstuse esindajad teavad seda mõistagi veel paremini, kuivõrd nad peavad iga päev sellega olema silmitsi. nimelt, et kuidas saada hakkama üleilmastumise kontekstis, me peame kuidagi reageerima ja omalt poolt mõjutama seda, millist nägu see üleilmastumine on. ja ainult Euroopa tasandil on võimalik selline reaktsioon anda kaubanduspoliitika on Euroopa Liidu üks Äh, põhipädevustest, kuivõrd liikmesriigid on selle pädevuse üle andnud Euroopa tasandile ja meie ettevõtted seega on kaubanduse mõttes täiesti sõltuvad äh, multilateraalsetest või bilateraalsetest lepingutest, mille on läbi rääkinud Euroopa Komisjon. ma tahaksin tõesti seda punkti rõhutada, kui oluline see on Euroopa tööstuspoliitika jaoks. teine punkt, äh, keskkonnamäärused üsna tihti tulevad need just nimelt Euroopa tasandilt ja järjest enam tulevad nad Euroopa tasandilt. on täiesti selge, et väga palju norme, eriti keskkonnanorme, mis äh, on ju vägagi paljunenud viimaste aastate jooksul, mõjutavad otseselt meie konkurentsivõimet, aga ka siseturu toimimist üldisemalt. jällegi pädevus, mis lasub Euroopas äh, suures osas ja seega tuleb äh, seda kindlasti Euroopa tööstuspoliitika kujundamisele arvesse võtta. üsna paljude ettevõtete jaoks on peamiseks äh, turuks just nimelt Euroopa turg ja see on eriti just nii VKE-de jaoks, kes äh, õpivad Euroopas, kuidas on toimida turgudel, mis ei ole liikmesriigi turud ja me peame Äh, aitama neil mõista seda dimensiooni, et nad saaksid siis äh, pärast sujuvamalt äh, oma toodanguga minna ka Euroopast väljaspoole asuvatele turgudele. üks dimensioon, millest räägitakse palju, kuid tehtud on vähe, nimelt konkurentsivõime, see, et meie konkurentsivõime väljaspool on sõltuv valuuta vahetuskurssidest, meie ühisvaluuta Äh, paneb Euroopa ametkondadele tohutu äh, vastutuskoorma nendes küsimustes ja vahetuskurss äh, võib paari kuuga täiesti laastada kõik meie konkurentsieelised ja me teame, et see nii on läinud ja see läheb nii ka praegu. ja Euroopa tööstuspoliitika, ärgem unustagem, Äh, on oluline ka töökohtade jaoks, kolmkümmend neli miljonit töökohta meie sektoris, meil on vaja äh, seega täiesti selgelt Euroopa-ülest tööstuspoliitikat. nüüd teine suurem sõnum, mida ma tahaksin kindlasti edastada, on see, et äh, meil on väga hea meel, et komisjon on võtnud vastu teatise integreeritud tööstuspoliitika osas, see on kindlasti esimene samm, kuid meie meelest on veel üsna palju teha selleks, et see teatis oleks äh, äh, tugevam ja me peame sellesse teatisesse juurde panema nii üht koma teist. integreeritud tööstuspoliitika selle jaoks tuleb kaasata ka teised strateegilised eesmärgid, te rääkisite, härra raportöör, innovatsioonist, teil on täiesti õigus oma sõnades, see on väga-väga oluline, kuid ärgem unustagem ka siseturgu ja kaubandustegevust, mis on ju tööstuspoliitika konkurentsivõimelisuse mündi teiseks pooleks. tööstuspoliitikale tuleb läheneda ka niimoodi, et see ei ole küll ainult äh, teie komisjoni pädevuses ju ometigi ja seega tuleb horisontaalselt äh, läheneda, kui me tahame, et meie tööstus oleks konkurentsivõimeline. me ei saa eirata väga olulisi aspekte, mis sõltuvad otseselt teistest äh, üldisematest poliitikatest, mille on võtnud vastu Euroopa Liit ei saa keskenduda ainult oma öö, valdkonnale lisaks sellele peame kindlasti toetama ka selle poliitika sektoraalset äh, iseloomu. seda ei ole minu meelest rõhutatud äh, komisjoni teatises piisavalt. ning kindlasti tuleb leida need vahendid, mis võimaldaksid äh, toetada paljudes sektorites tipptööstust ja ma tahaksin lõhutada seda, et praegusel kujul oma teatis kindlasti eh, tunneb eh, vajadust konkreetsete ettepanekute järgi. Teie komisjon on teinud väga suuri jõupingutusi selles osas, aga minu meelest on veel nii mõndagi vaja ära teha ning eh, me ei saa olla rahul lihtsalt sellega, et me teeme suuri sõnu Eh, kui see ei lähe kokku teiste strateegiatega, eh, minu meelest meie lähenemine peaks olema siiski natukene globaalsem. kui me tahame tagada koherentsust ja tahame tagada seda, et kogu see asi toimiks, on vaja just nimelt sellist ülevaatlikku lähenemist. komisjoni teatis ei ole praegu piisav, on tehtud teatud sektorite osas küll konkreetseid ettepanekuid, kuid minu meelest oleks meil vaja tõesti mõelda äh, väga tõsiselt järele strateegiliselt äh, selle üle, et millised on meie prioriteetsed valdkonnad, ei ole õige see, et me keskendume ainult nii-öelda tuleviku sektoritele, loomulikult nad on väga olulised, kuid täna moodustavad nad siiski väga väikese osa Euroopa tööstusaparaadist ja on täiesti ilmselge, et me peame aitama äh, kaasa tänaste tööstussektorite arengutele ja nad ei ole jäetud ju sugugi minevikku, vastupidi. vaadake sedasama sektorit, milles olen mina tegutsenud aastaid, ma nimetasin, nimetaksin seda siis mm, mehaaniline inseneritööstus, e, me oleme maailmas juhtival kohal selles tööstussektoris, e, ei ole mitte mingisugust põhjust, äh, miks me osad meetmed äh, peaksime äh, hülgama, et mitte aidata siis neid tänaseid ettevõtteid. Euroopa tööstuspoliitika muidugi peab toetama meie tööstussektori konkurentsivõimet, see on kogu asja uba. kõik peab olema suunatud meie tööstussektori konkurentsivõime tagamisele, loomulikult seda teatud tingimustes, mis on teile kõigile teada, mille juurde ma ei tule enam tagasi, nendest on väga tihti juba räägitud, ka siin kojas, kuid me peame kindlasti öö, toetama oma tööstussektori konkurentsivõimet, sellepärast et meie konkurendid on tihti eelisseisundis, kuivõrd meie öö, need tingimused, milles meie tegutseme, on suhteliselt palju reguleeritumad kui, kui teistes ja, ja veel kord, üleilmastumine ei ole mingisugune eh, halb uudis ega ka mingisugune puudujääk. komisjoni teatise tekstis eh, tegelikult ei ole toodud aga mitte mingisuguseid soovitusi konkurentsivõime toetamise osas. me peame arvestama, milline on tööstuspoliitika paljudes eh, kolmandates riikides, kes annavad oma tööstussektoritele riigi abi Äh, see ju otseselt äh, mõjutab konkurentsitingimusi ja praegu ei tunne, et meid ko-, ei tunne me, et meid kohelda, koheldakse õigesti. nüüd äh, siseturu toestamine, millest härra Barnier on rääkinud, see on küll soovitatav, kuid aga siis, kui see ei lämmata ettevõtete konkurentsivõimet. ja sellepärast võibki vast öelda, et komisjoni ettepanekud äh, parandada mõjuanalüüsi süsteemi selleks, et välja tuleks äh, määruste negatiivne külg. Äh, ettevõtete jaoks on küll samm edasi ja on kindlasti positiivne eriti suureks probleemiks on kujunenud keskkonnapoliitika, sellepärast et see võib olla täiesti halvavaks ettevõtete konkurentsivõimelisele, võimelisusele, ega ma ei ütle, et meil ei ole vaja keskkonnapoliitikat, vaid on pigem küsimus selles, kuidas seda keskkonnapoliitikat aetakse ja milliseid äh, sätteid vastu võetakse. on täiesti selge see, et see teatis sellest vaatevinklist, mis esitati kahekümne seitsmendal oktoobril, ei puuduta üldse seda teemat, ei räägita absoluutselt süsinikulekkest, mis minu meelest on küll üks tõsine auk selles teatises ja tuleb see auk kuidagi täita. tulles nüüd aga teadus- ja innovatsioonipoliitika juurde, see äh, on väärinud suisa eraldi teatist komisjoni poolt, äh, ma ei äh, süüvi selle detailidesse, kuid selleks ei ole piisavalt aega, kuid äh, rõhutakse ainult seda, et äh, selline lähenemine on hädavajalik. Äh, viimase kahekümne aastaga on investeeringud teadus- ja innovatsioonitehnoloogiasse on maailmas kahekümnekordistunud, Hiina on andnud viimase kümnendi jooksul välja nelikümmend korda rohkem patente kui varem, nii et me oleme täiesti selgelt täna silmitsi ühe väga tõsise väljakutsega. Euroopa patendi äh, turu loomine oleks minu meelest väga positiivne ning tuleks see patendisüsteem juurutada siis nii kiiresti kui võimalik. mis nüüd puudutab äh, äh, tööstuskeskusi, äh, minu meelest nendeks ei, nende arenguks ei piisa praegusest poliitikast, tuleb äh, väga kiiresti hakata mõtlema sellele, kuidas äh, lihtsustada koostööd ja koordineeritust äh, Euroopa tööstuskeskuste ja tööstusklustrite vahel. ja veel ühe, üks väljakutse meie jaoks on täiesti selgelt juurdepääs finantseeringule, on tehtud juba mõned ettepanekud, komisjon ka, Prantsusmaa oleks eriti huvitatud sellest, et võetakse arvesse ka tõsiasi, et Euroopas tuleb leida vahendid selleks, et äh, et, et oleks tagatud riskikapital, sellepärast et loomulikult äh, riskikapital on kõige riskantsem, juba see nimegi seda ütleb, kuid äh, nende kontrollimise osas peaks olema märksa suurem äh, roll just nimelt riigi äh, ametkondadel. nüüd see vastastikus, millest ma olen väga palju rääkinud ning eh, suhete tasakaal peab kujunema tänase kaubanduspoliitika prioriteediks. kaubanduspoliitika. tärkavad majandused on eh, meile üsna selgelt näidanud, milline on nende kasvustrateegia ja see kasvustrateegia muuhulgas rajaneb äh, ka äh, mittetariifsetel barjääridel. me teame väga hästi seda kõike. komisjon oma teatises äh, kahju ometigi räägib sellest, kuid kas see on täna ka reaalselt arvesse võetud ettepanekutes siiski mitte. Äh, tundub, et täna veel me sinna ei ole jõudnud. täna küll on tehtud mõningaid ettepanekuid, kuid äh, neid ei ole rakendatud ja need lihtsalt ei toimi. see on ülioluline küsimus ja sõltub see peaaegu eksklusiivselt Euroopa Liidu tegevuses, see on peaaegu eksklusiivselt Euroopa Liidu pädevuses. ja nüüd lõpetuseks äh, antud ettepanek tuleb arvesse võtta enne Euroopa Liidu strateegiliste prioriteetide äh, paikapanemisel ja ka enne uute äh, kaubanduslepingute sõlmimist. me ei saa toimida samasuguses, äh, samasuguse süsteemi alusel nagu kümnend tagasi, asjad on liik-, muutunud meie suhted on muutunud teiste riikidega, kellega me tahame kaubandussuhteid luua ja seega on täiesti selge see, et me peame teadma, milline see olukord on. ma kohe lõpetan, härra esimees. ja me peame kindlasti ka oma eh, kaubanduskaitsepoliitikat parandama, selle tõhustama kõigepealt selles osas, kuidas neid kaubandusmeetmeid kasutatakse, rohkem peaksime keskenduma ettevõtetele, et äh, vähendada nende bürokraatiakoormat ning kindlasti peaksime olema ka WTO-s natukene jõulisemad. nii palju siis, äh, härra esimees, äh, härra raportöör, sellest, mida ma tahtsin teile öelda Prantsusmaa nimel loomulikult võite Prantsusmaale lootma jääda, et me toetame teie jõupingutusi ja mina ise, olles tööstuse esindaja, luban teile seda. meie eesmärgiks on, et me kõik saaksime koos liikuda selle Euroopa tööstuspoliitika suunas, mis on kõigile hädavajalik, aitäh! Ähm. palju tänu! me kindlasti äh, mõtleme teie ettepanekute üle, pöörata tähelepanu konkreetsetele punktidele palju tänu äh, teie toetuse eest. nüüd ma sooviksin anda sõna järgmisele eksperdile uuest liikmesriigist. ka tema on väga hästi kursis just väikese ja keskmise suurusega ettevõtete probleemistikuga. härra Manoliu on tulnud meie juurde Rumeeniast ja ta esindab Rumeenia Ettevõtjate Ühingute Assotsiatsiooni. palun, teil on sõna. Domnule președinte, onorată asistență, domnilor și doamnelor deputați. Suur tänu, härra president, daamid ja härrad, mul on väga hea meel osaleda tänasel kohtumisel paljud teist esitavad endale ilmselt küsimuse, et miks ma üldse olen tulnud täna siia. ja sellepärast üritan kõigepealt teile vastata, ma olen eurooplane pärit äh, Rumeeniast, insener ja professor ning öö, äh, öö, äh, olen üritanud öö, üles ehitada sotsialismi, samm-sammult olen ma jõudnud öö, siis öö, Äh, sellistesse kohtadesse, kus ma kõige rohkem, kõige vähem viga saan teha kellelegi ja olen jõudnud siis äh, nii-öelda juhtpositsioonidele. Äh, nagu te teate, ilmselt, tähendab, vabandust, mul on teile ka slaidid jagada, mis üsna pea võiksid teieni jõuda on täiesti selge, et äh, meie strateegia peab vastama tänasele reaalsusele. ma annaksin teile ülevaade nii-öelda teadlase vaatevinklist, kõigepealt ma ütlen, et imesid ei ole ja teiseks äh, vaba tahte kontseptsioon äh, on väga oluline ning lisaks sellele Santiago de la Crava on veel üks Mm, suund, millele ma tahaksin keskenduda. võib-olla teid see üllatab, et ma sellest viimasest räägin, kuid eile jõudsin äh, Malježi ja seal üllatas mind üks äh, asi, et ähm, Liege'i raudteejaam ähm, iseenesest suhteliselt muljetavaldav äh, jaam, terasest ehitatud hoone ja seisin seal hoones ja mõtlesin, et see ongi Euroopa tööstus, see esindabki Euroopa tööstust. ja, ja et ähm, nüüd me peame hakkama edendama Euroopa tööstust ja tegemist on seega täieli, täiesti pöördelise hetkega Euroopa ähm, ajaloos. aastaid tagasi olime oma omavahel äh, konkurendid, tänaseks äh, peame me aga hoopis oma jõud koondama selleks, et vastu astuda teistele väljakutsetele. kuid me peame tulema tagasi sellesama paradoksi juurde mida teha olukorras, kus Hiinas toodetakse asju, mis müüakse maha meie töötutele inimestele? ja see ongi üks nendest paradoksidest. keegi ütles üks päev, et äh, vahet pole, mis värvi kass on, äh, kui ta vaid hiiri püüaks. ja tõesti, võib-olla ka võib-olla Euroopa tööstuses on nii, et äh, vahet ei ole, mis värvi ta on, peaasi, et toodab tulemusi. tänaste külaliste seas olen üks mina nendest vähestest, kes räägib äh, ajaloolisest õnnetusest, niinimetatult industrialiseerumisest. ma rääkisin industrialiseerimisest äh, ja teenuste väljakujunemisest. seesama ajalooline õnnetus viis selleni, et, äh, et mina sündisin riiki, kus aastaid jälgiti plaanimajandust üriti peale suruda väga intensiivset äh, tööstust. selleks koondati kõikvõimalikud jõud. osad nendest aspektidest on ka nendel slaididel kirjas, aga äh, väga suur osa Euroopast tegi terve rea vigu ja need vead tuleb kõigepealt endale selgeks äh, teha, läbi mõelda, et me neid ei hakkaks kordama tulevikus. kõigepealt äh, kontrolli kaotamine majandusliku olukorra osas. nüüd majandustingimused äh, ühes või teises riigis võivad ohtu seada tänase süsteemi, süsteemi, mis on põhimõtteliselt üles ehitatud turupoliitikale. räägitakse viie aast-, viisaastaku plaanidest, meie plaanimajanduse riikidest teame väga hästi, mis asi on viisaastaku plaan, aga arvestama peab muutuvate tingimustega nii võiksid erinevad Euroopa piirkonnad omavahel ühendust hoida Äh, aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa on väga oluline maailma ajaloos. Äh, see oli murdehetkeks äh, enne me üritasime sellele nii-öelda peale surutud industrialiseerumisele järgi laiali lammutada täiesti senise süsteemi, minna üle turumajandusele ja minu meelest tuleks täiesti üle vaadata äh, see, mida tähendab tänases kontekstis aga turumajandus. Äh, uus faas pärast aastat tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa kujutab iseenesest ette tööstussektori allakäiku, äh, tootlikkuse allakäi-, tootmise allakäiku paljude teenuste puhul paljudes tööstussektorites ja on kindlasti viinud kaubandusbilansi leiduvate ebakõladeni. suurele osale Euroopast oli see allakäik täieliku majandusliku kaose sümboliks isegi kui muidugi kapital suurenes, kujunes see kapital siiski väga halbadel alustel välja. ja siin jällegi tuleb arvestada äh, selles äh, uues tööstust-, tööstusstrateegias ka selle aspektiga. ja täiesti metsik äh, erastamine samuti mängib olulist rolli, pärast bürokraatia võidukäiku nägime me siis otseselt tootlikkuse langust, töökohtade kadu, juhtimisoskusi oli vähe ning dünaamilisus kadus. ja ma tahaksin esitada ka mõned küsimused äh, oma ettekandes, mis peaksid leidma lahendused ja üritaksin siis äh, ise mõningaid vastuseid anda. üks väga oluline mõte seisneb selles, et äh, oluline küsimus on selles, et kuidas me saaksime kaitsta äh, innovatsiooni Euroopas, milline on see tööstuspoliitika, mida peaks ähm, ajama selleks, et vältida mineviku vigu ja milline peaks olema intelligentne reguleerimispoliitika, kui kaugele peaks regulatsioon minema Euroopa tasandil, äh, kui kaugele võib minna, et see ei hakkaks ohustama meie konkurentsivõimet, et meie toormaterjalid ei satuks löögi alla, lisaks sellele öko, ökomajandus ja nii edasi. oma analüüsis üritan äh, ma teile siis äh, kirjeldada üht diagrammi, siin on palju erinevaid pos-, positiivseid elemente selle kohta, mi-, kuidas äh, positiivset tööstuspoliitikat äh, arendada ja toon ära siis ka need äh, negatiivsed küljed, millega me oleme olnud tuttavad minevikus lihtsustatult rääkides on väga oluline see, et me sõnastaksime ümber avaliku sektori tegutsemise, me peaksime toest toetama algatust äh, kohalikul tasandil ja uhkust oma tegutsemise üle. ning kindlasti äh, tuleks minna kaugemale sellele, et äh, vastandataks lihtsalt konkurente ja võetakse natukene pehmem lähenemine, kus kõik oleks harmooniline ma olen ise töötanud, ma esindan suurt tööandjate liitu ja sellepärast ma olengi siin sellele keskendunud, kuid ärgem unustagem, et meie peame kõige olulisemaks dialoogi tööstusest. tööstusreform ei saa toimida ilma äh, väga intensiivse tööstus, äh, tööstusliku dialoogita. minu jaoks on väga oluline üks punkt ja mis minu meelest on uue poliitika nurgakiviks, nimelt me peame olema aktiivsemad ettevõtjad, me peame olema julgemad ettevõtjad. ma toon siin ühe näite selle kohta, kuidas näiteks Rumeenias võiks olla aktiivsem ma olen siin välja toonud elemendid, äh, mis on juba sees ka komisjoni teatises ja muuseas äh, suur tänu neile selle eest. Euroopa tööstuspoliitika peab olema jah, integreeritud, mis arvestab piisavalt mineviku vigadega ja see on küll üks väga positiivne aspekt. selleks, et see poliitika oleks edukas, peab loomulikult keskmesse võtma tööstuse, kuid samas seadmata ohta, ohtu tööstus sek-, äh, äh, teenindussektorit. palju tänu, me nägime nüüd äh, uue liikmesriigi vaatenurka ja kavandatavaid meetmeid. meil on pärast võimalus ka selle üle arutada. kolmanda esinejana tervitan ma härra Kris Hammerit, kes esindab Saksamaa Keskkonnainstituuti. keskkonnainstituut sai hiljuti ühe tuntuimatest, tunnustatuimatest Euroopa keskkonnaauhindadest. see on tõsine tunnustus tehtud töö eest ja ma loodan, et see annab tubli panuse ka meie arutelusse. palju tänu! Uh, jah, eh, palju tänu sissejuhatuse eest, härra esimees. Oh, oh, lugupeetud kolleegid, lugupeetud saadikud. komisjoni uus teatis on väga huvitav dokument, mis tutvustab uut lähenemist üksikutele komponentidele, rõhutades erinevate poliitikavaldkondade integreerimise tähtsust see äh, kahtlemata vajab edasist täiendamist, kommentaare, arutelu. kõigepealt ma äh, peataks, peatuksin küsimusel, miks on tegemist äh, just integreeritud tööstuspoliitikaga. siin me näeme vana konflikti, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse vahel. küsimus on selles, kus need konfliktid täpselt asuvad. küsimus on ka selles, mis võib-olla siin dokumendis puudub, mis vajab tulevikus põhjalikumat analüüsi. see on just jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime omavaheline suhe. tähelepanu tuleks pöörata rohkem just ka jätkusuutlikkusele me peame mõtlema, kus senise äh, tööstuspoliitika äh, puhul on olnud punkte, kus jätkusuutlikkusega ei ole piisavalt arvestatud. oleks vaja rohkem esile tõsta seda, kus me näeme äh, tööstuspoliitika võitjaid ja kaotajaid seda küsimust ei tohi ära vahetada traditsioonilise vana ja uue tööstuse vahelise konfliktiga traditsiooniline tööstus on paljudes valdkondades säilinud ilma, et see oleks muutunud. muudatused oleksid kahtlemata mõistlikud. siin tuleb aga ka rõhutada, kes on kaotajad, kes on üleminekuprotsessi kaotajad. juba härra Lange tõstis seda esile, et ähm, üldiselt on oluline äh, nimetada täpsed eesmärgid. ka vastav järelevalve on äärmiselt vajalik. mõistlik oleks algusest peale moodustada rakkerühm, kes tegeleks kogu protsessi jälgimisega. komisjoni dokumendist tuuakse välja palju erinevaid aspekte. väga palju sellest on väga hea, aga minu meelest puudub siin üldise süsteemi kirjeldus, seoste kirjeldus siin puudub raamtingimuste üldisem kirjeldus, mis võimaldaks tööstusel olla edukas. siin PowerPointi presentatsiooni abil on võimalik eh, esile tõsta mõnesid olulisi punkte kahjuks on aga see pilt liiga väike paljude jaoks. täpselt sama juhtub ka tihti tehnoloogiate tutvustamisel. meil on vaja pöörata tähelepanu just raamtingimustele. tööstus vajab riiklikke raamtingimusi. tööstus vajab ka tervet rida elemente mis toetavad innovatsiooni. tööstuspoliitikat tuleb näha innovatsioonisüsteemina. me lähtume eesmärkidest, me lähtume äh, sellest, et riik loob raamtingimused tööstuse arenguks tuleb aga mõelda ka sellele, milline on tarbijate teadlikkus, tarbijate käitumine. tähtis on see, et liikmesriikide ja Euroopa Liidu äh, tööstuspoliitika võimaldaks välja töötada selged strateegiad ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, annab mõistliku baasi. sooviksin rõhutada ka seda, et äh, tegutseda tuleb erinevatel tasanditel. me peame pöörama tähelepanu makrotasandi probleemidele, seda on äh, teatises väga hästi tehtud, aga äh, tuleb pöörata tähelepanu ka teistele tasanditele ja see tuleb samuti sõnastada meil on vaja sektori ülest lähenemist ja sellega siin ei ole üldse tegeletud. samuti tuleb arvestada tarbijatega raamtingimuste osas ma tooksin ühe näite. Saksamaal on meil üks väike ülikooli linnake Marburg. seal leidis aset huvitav diskussioon selle üle, kas ja kuidas ehitada uus hoone solaarenergia seadmetega. tekkis väga suur arutelu spetsialistid, eksperdid leidsid, et äh, tegemist oleks väga mõistliku lahendusega, väga säästliku lahendusega, aga sellegipoolest äh, tekkis küsimus, kas meil ei ole tegemist ökodiktatuuriga, kas meile ei kirjuta äh, just liiga palju ökoloogilisi lahendusi, aga tegelikult oli tegemist keskkonnapoliitikaga, majanduspoliitikaga ja meil on vaja ka seda, et tarbijad mõistaksid äh, meie poliitika sisu. poliitika üle tuleb rohkem arutada, kaasates ka VKE-d. ma sooviksin esile tõsta veel mõnesid aspekte innovatsiooni tasandil tuleb pöörata tähelepanu eesmärkide sõnastamisele. strateegias kaks tuhat kakskümmend on eesmärgid paika pandud, aga siin tuleb teha vahet plaanimajandusest. eesmärgid peavad olema avatud eesmärke tuleb ka teatud ajavahemiku järel uuesti läbi vaadata teine punkt, turutingimused. me olime väga üllatunud, et selles dokumendis ei puudutata üldse nõudluse küsimust. vaja ei ole mitte ainult pakkumist, vaid vaja on ka nõudlust ma sooviksin eriti esile tõsta riigihangete küsimust, millele ei ole siin üldse tähelepanu pööratud. võib-olla mõeldi, et see ei ole seotud tööstusega. riigihanked tööstussektorile avaldavad aga väga tugevat mõju just nõudluse poolele ja Euroopa Liidu suurel siseturul oleks väga vale jätta see punkt tähelepanuta riiklike raamtingimuste puhul eh, sooviksin rõhutada seda, et tuleks keskenduda seadustele, eh, mis looksid võimalikult kiiresti turgusid eh, uutele tehnoloogiatele. uusi tehnoloogiaid peaks olema võimalik liikmesriikide turgudel võimalikult kiiresti järele proovida ja nüüd veel tehnoloogia osas olen ma veidi pettunud selles, et kõnealuses äh, dokumendis mainitakse küll võtmetehnoloogiaid, aga keskkonnatehnoloogiale on pööratud ainult väga väikene osa. sooviksin veel rõhutada üht väga olulist punkti. Ehm, see määrab tööstuspoliitika edu väga suures osas. tegemist on klassikalise etteheitega Euroopa tööstussektorile. meil on küll väga tugevad patendid, eh, aga aeg, mis kulub patent patenteeritud toote turule toomiseks on liiga pikk. nüüd on kümne aasta jooksul töötatud välja täiesti uus lähenemine probleemile. tooted, mis on väga energiatõhusad, nad ei leia aktsepteerimist tarbijate seas ja äh, siin äh, tekibki probleem just nõudluse kujundamise osas. kui me tahame müüa uusi tooteid, kui me tahame müüa keskkonnasõbralikke tooteid, eh, siis meil tuleb viia läbi ka äh, tarbijate teadlikkuse tõstmise kampaaniaid selleks on seni ette nähtud küllaltki vähe vahendeid. niisugused kampaaniad, Euroopa-ülesed kampaaniad võiksid aga olla väga kasulikud Euroopa toodete turule toomisel. lõpetuseks veel sooviksin peatuda infrastruktuuril järgmise kümne-kahekümne aasta kavandatud arengute puhul eh, me räägime energia tootmise täiesti uuest infrastruktuurist. me räägime elektriautodest me räägime ka hoonete ehitamisel täiesti uutest tehnoloogiatest. on väga palju riike, kus inimesed protesteerivad nende muudatuste vastu. ja muudatused jäävad nende protestide tõttu viibima meil on vaja Euroopa Liidus uut lähenemist, uut kontseptsiooni, et niisugused nähtused ei korduks. siinkohal on oluline mõelda sellele, et klassikalised keskkonnaaktivistid äh, inimesed, kes niisugustes kodanikualgatustes eh, väga aktiivselt kaasa löövad, need on eh, tihtilugu ka seotud turundusagentuuridega, eh, sealhulgas on väga erinevaid inimesi ja me peame vaatama näiteks Euroopa raudteevõrgustiku loomisel, seda, mis toimub Šveitsis, seal osade raudteelõikude rajamine viibib aastaid kohalike elanike protestide tõttu ja äh, siin on väga oluline luua uus lähenemine palju tänu veel kord ähm, äh, kaasaegse tööstuspoliitika äh, aktsepteerimise äh, vaatenurga tutvustamise eest. kaks viimast presentatsiooni on meie sotsiaalpartneritelt, ametiühingute ja tööandjate esindajatelt. mul on hea meel, et Judith Kirtan-Darling Euroopa Metallitööliste Ametiühingust leidis võimaluse meie juurde tulla ja ta esindab Euroopa suuremat ametiühingu liikumist ning tutvustab meile ametiühingute nägemust. Thank you very much and good afternoon. suur aitäh ja kõik tere pärastlõunat kõigile, kõigepealt ma tahaksin tänada komisjoni, et Euroopa Metallitöötlejate Föderatsioon on kutsutud siia rääkimaks meie vaadetest mitte ainult komisjoni raportite kohta, vaid ka komisjoni teadise kohta. see on tõesti õigeaegne kuulamine ning meil on hea meel siin olla. kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et mitte ainult IMF, mitte ainult metallitöötlejate föderatsiooni nimel, vaid ka näiteks äh, mäetööstuse sektori esindajatega oli meil kohtumine eelmisel nädalal ning enne, kui teatise avaldatakse, me tahame öelda, et me anname oma panuse äh, tööstuse poliitikasse kõigepealt kõige põhiline küsimus on see, et Euroopal peab olema eh, ambitsioon. majanduskriis on näidanud, kui tähtis on tööstus Euroopas, samuti on näidatud seda, et Euroopa majanduse areng eh, võib liikuda ainult eh, teenuste suunas, kuid peab olema tasakaal. ning praeguse hetkeni oleme näinud, mõnda retoorikat, kuid me oleme oodanud ja ootame seda, et millised on konkreetsed ettepanekud äh, retoorika taga. Euroopa tööstuspoliitika on püüdnud äh, äh, siis leida võimaluse kaasa minna muutustega, me tahame näha, milline on majandus, mis on energiatõhusam, materjalitõhusam ning kuidas äh, majandada seda sotsiaalselt äh, vastutustundlikult. me ei saa jätta seda kõike turu korraldada, me peame sinna sekkuma ning samuti peab see olema äh, põhinenud selgel investeeringupoliitikal. metallitöötlejate föderatsioon tervitab neid ettepanekuid mis me oleme kuulnud. me arvame, et on oluline, et Euroopa äh, mitte ainult ei äh, ehita üles tugevat äh, tootmist, vaid garanteerib ka ja annab ka head töötamisvõimalused töötajatele, kvaliteetsed töövõimaluse ning lisab väärtust Euroopa majandusele. aga mis on meie jaoks huvitav, on, on siis äh, idee, mis on nii raportis kui teadses, et kuidas äh, toime tulla sotsiaalsete arengutega, muutustega, sotsiaalfaktoritega, nagu näiteks äh, elanikkonna vananemine või mingid muud sotsiaalsed küsimused. meil on hea meel, et poliitikad on jätkusuutlikud, me tervitame, et on olemas nii sektorite põhinev agenda kui horisontaalne agenda. tegevuskavad loodetavasti aitavad kaasa otsuste tegemisele Euroopas. meil on aastate jooksul erinevad kogemused tööstuspoliitikas leadership'i platvorm näiteks äh, laevaehituses, samuti ka terasetööstuse platvorm ning need on konkreetsed ja positiivsed poliitikad, mida tuleb edasi arendada. samuti me tervitame ka fakti, et teatises, aga ka raportis tunnustatakse seda, et kogu Euroopa tööstus tuleb äh, tähelepanu all hoida meie perspektiiv, me näeme, me räägime tarneahelast, tarneahelast äh, lähenemisest. me peame vaatama, kuidas tööstusesse sulandub ka tarneahel. integreeritud poliitika on tervitatud ja see peaks äh, viima investeeringuteni. vaatame, mida ütleb äh, energeetika peadirektoraati investeeringute kohta. alaline rakkerühma loo-, alalise rakkerühma loomise idee on huvitav, me ootame huviga selle lähe-, seda lähenemist. mis on siis need asjad, mis ma olen öelnud, me oleme öelnud asju, mis on kõik positiivsed, aga samuti on ka meil nõudmisi äh, mis on nii-öelda meie arvates nõrgad punktid. esimene on see, et tööstuspoliitika peab olema seotud makromajandusliku poliitikaga. me räägime ambitsioonikast tööstuspoliitikast Euroopa tasandil, aga me peame rääkima ka äh, riiklikul tasandil küsimustest. selleks, et äh, oleks ühtekuuluv agenda, me peame integreerima selle diskussiooni ja meil on hea meel, et on erinevad uued finantseerimisvõimalused, investeeringud, aga aga meie jaoks on ka dilemma, me, me räägime eelarvepoliitikast, mis on siis nii äh, riigi tasandil kui Euroopa tasandil, me vajame äh, selgemaid strateegiaid ning äh, me tahame ka näha Euroopa ametiühingute perspektiivi ning me tahame, et oleks saada, kättesaadav raha, mis võiks muuta Euroopa majanduse jätkusuutlikumaks see on selline laiem makromajanduslik pilt, kus me näeme ambitsioonikust äh, kärbetega äh, vasta, vastandatuna. aga tõenäoliselt meie jaoks äh, kõige nõrgem punkt agendas ja on see, et meie jaoks ei ole võimalik, et tööstuspoliitika saavutaks oma ambitsioonid ilma tugeva sotsiaalse Euroopata. komisjoni agendas räägitakse edasi konkurentsivõimest ja, ja jätkusuutlikkust, aga on olemas kolm sammast jätkusuutlikkuses, see on siis nii majanduslik, keskkondlik kui sotsiaalne. ja see on meie jaoks äh, praegune nõrk punkt äh, tööstuspoliitikas. sageli kulud äh, on vast-, vastandatud äh, konkurentsile ja noh, kontseptsioon Euroopa tasandi konkurentsist peab olema seotud investeeringute, keskkonnapoliitikaga ning sotsiaalse poliitikaga. töötingimused on olulised ja me ei tohi ka ära unustada ka siseriiklikku nõudlust see võib ka olla mõnede poliitikate nõrkuseks, mis on praegu Euroopa Liidu tasandil välja töötatud. nimetati siin ära ka näiteks riigihanget ning turule viimist uute toodete puhul. me vajame tugevat sotsiaalset mõõdet tööstuspoliitikasse, et et äh, kinni, kindlustada sotsiaalne siduvus. see tähendab seda, et me vajame uusi õigusi tööl, mis on seotud äh, muutustega ning äh, meil on hea meel, et teatises on ära toodud, on räägitud ka konsultatsioonist. me vajame usaldusväärset elukestvat õpet tagatud eh, üksikõigu, üksikisiku õigust eh, saada koolitust ning ümberkoolitust. kuid eh, üks suurimaid probleeme, mis praegu on, on see, et tööstused kasvavad, kuid meil peavad olema ka väljaõppinud töötajad, kes suudavad nendes tööstustes töötada. me vajame aktiivseid tööturumeetmeid ning me vajame sotsiaalse ja majandusliku kindluse edendamist. praegused ettepanekud äh, sotsiaalseks dimensiooniks äh, tööstuspoliitikas on meie arvates äh, ebapiisavad, vaadates seda, kuidas Euroopa majandus praegu liigub. uute teenuste, uute toodete on suur potentsiaal, kuid kui me alahindame sotsiaalseid õigusi, siis äh, me ei saa tagada jätkusuutlikku arengut kogu Euroopa tasandil. metallitöötajad on äh, äh, vastu sellele, et mõned tööandjad räägivad globaliseerumisest ja leiavad ja toovad seda vabanduseks selleks, et restruktureerida halvendada töötajate palga, äh, palka tule-, tingimusi ning äh, see ei ole ainult see, et tööstused töötavad äh, üksteise vastu, kuid need on ka riigid, kes töötavad nii-öelda või võitlevad üksteise vastu. regionaalne poliitika on võtmepoliitika, kui me räägime Euroopa tööstuspoliitika arendamisest. me vajame töötajate osalemist tööstuspoliitika elluviimisel igal tasandil, kas see on Euroopa tasandil, kas osalemine platvormides, nagu näiteks tehnoloogiaplatvorm või nii, ja nii edasi, või on see äh, sektoraalsel äh, või ettevõtte tasandil. töötajate osalemine on fundamentaalne, samuti ka sotsiaalne dialoog, mul on hea meel, et minu kolleeg Rumeeniast ütles, nimetas seda äh, Äh, sotsiaalne dialoog ei ole midagi, mida saab organiseerida ainult restruktureerimise hetkel. see on üks oluline alustala. me peame nägema, et töötajate ja, ja tööandjate vahel on piisav usaldus selleks, et asjad toimiksid. samuti me peame vaatama, vaatame, vaatame rohkem ja tähelepanelikult ülevõtmisi ja ühinemisi meie jaoks peamine sõnum, mida ma tahaksin siin ära tuua, on see, et sotsiaalne dimensioon tööstuspoliitikas on äh, liiga nõrk selleks, et äh, reageerida nendele nõuetel, nõudmistele, mida me tahaksime näha tõelises Euroopa äh, majanduse ümberkorraldamises või muutumises võib-olla nüüd mõned sõnad äh, veel mõnedest äh, momentidest. me selgelt äh, rääkides energia ja tooraine poliitikatest, siis kaks peamist poliitikavaldkonda, millel on tööstusele mõju, need on ning energiahinna tõus, samuti ka energia mittepiisavus on üks peamisi väljakutseid tööstusele ning on konkreetne meede, kuidas seda, kuidas toetada, siis me vajaksime Euroopa Energiaametit, mis tooks kokku erinevad energiavaldkonnad, ka masinaehituse valdkonna ning ka sotsiaalpartnerid selleks, et kindlustada, et investeeringuplaanid saavutatakse, saavutatakse kooskõlas Euroopa teedekaardiga. toorainetest me ootame huviga komisjoni ettepanekut toorainete osas. üks nõrkusi, mida ei ole siin, mida ei ole ära mainitud, paljud on on äh, spekulatsioonid äh, kaubandusturgudel äh, innovatsioonipoliitikast on juba täna siin räägitud, nii et ma ei lähe liialt detailidesse siin, kuid mida me tahaksime näha, oleks palju laiem definitsioon innovatsioonipoliitika kohta. me tahaksime, et oleks seal olemas ka siis nii-öelda töötajate poolne innovatsioon ning ka töötajate kaasamine. Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudile peaks andma uusi pädevusi. tehniline innovatsioon, siis äh, kolmeprotsendiline eesmärk on väga kallis meile ning me loodame, et edasised poliitikad Euroopa tasandil parandavad äh, vähem arenenud äh, piirkondade arengut. see on meie jaoks üks põhilisi muresid. lõpuks, mis puudutab äh, sektoripõhist muutumist tööstuses, meil on hea meel, et tööstuspoliitikas jääb sektoripõhine lähenemine ja agenda meil on hea meel, et, et jääb ka tarneahel ning me oleme kindlad, et see on oluline selleks, et Euroopa äh, Liit äh, saaks edasi minna oma tööstuspoliitikaga, seetõttu me tervitame sektoripõhist tegevuskava, mis oleks tihedalt seotud äh, tootmisagendaga. taastuvenergia äh, ökoloogiliselt tõhus äh, tootmine, elutsükkel on kõik äh, olulised selleks, et vähendada energiakulutusi või kulutusi energiale pikas perspektiivis. ka traditsioonilised tööstused on olulised olemasolevad tööstused on, annavad oma panuse ja seetõttu on oluline, et tööstuspoliitika toetaks struktuurseid muutusi kõikides sektorites ning et seda toetaksid piisavad sotsiaalsed meetmed selleks, et väheneks konkurents piirkondade vahel. väärtuste ahel on oluline ning me peame aru saama sellest, on, on Euroopa tasandil lihtsalt ühe riigi tööstusi on vähe ning me tahame olla aktiivsed partnerid selles protsessis. me tahaksime, et elemendid, mis on siin täna ära nimetatud ja mida me oleme ära nimetanud, need läheksid ka äh, laiemaks. kui me räägime, et tööstuspoliitikas, siis me tahame ka seda, et äh, sellega seoses ka, äh, et äh, paraneks ka sotsiaalpoliitika ning samuti, et ka ettevõtete käitumine tarneahelas paraneks. me tahaksime, et kaubanduspoliitikas mõeldaks ka tööhõive peale. Need on Need on äh, mõned peamised punktid äh, metallitöötajate föderatsiooni ning ka ametiühingute äh, poolt. jaa, ganz herzlichen Dank! palju tänu, palju tänu pakkumise eest mängida aktiivset rolli. meie peame oma positsiooni siin ilmselt ka tugevdama ja nüüd siis annaksin sõna viimasele esinejale, härra Van Slotenile. ta esindab mitte just tähtsusetut tööstusvaldkonda, Euroopa Keemiatööstuse Nõukogust tuleb tema äh, keemiatooteid me leiame ju praktiliselt kõikjal, tegemist on võtmetööstusega meie Euroopa majanduses ja härra van Sloten, teil on sõna. mikrofon. Chairman, members of the European Parliament, ladies. Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, kõigepealt lubage tänada ITRE komisjoni selle võimaluse eest tulla siia teiega jagama keemiatööstuse esindajate arvamust integreeritud tööstuspoliitika osas. kahe tuhande üheksandal aastal oli meie sektori käive nelikümmend kaks miljardit, nelisada viiskümmend miljardit eurot Äh, kaubandusülejääk umbes nelikümmend kaks miljardit eurot, äh, hõivatud üks koma kaks miljonit inimest ja sellega seoses on keemiatööstus kindlasti maailmas liidripositsioonil ja umbes kakskümmend neli protsenti äh, keemiatööstuse mm, toodangust tuleb just nimelt Euroopast. kas me ka tulevikus jääme juhtivale küsimusele, on kõige suurem küsimus. nagu te teate, keemiatööstus sai suure löögi majanduskriisi ajal. nüüd me oleme aeglaselt taas jalgu alla saamas, kui kuid ei ole jõudnud veel kindlasti kriisieelsete müügitasanditeni meie sektor on kindlasti pühendunud ka tulevikus investeeringutele, töökohtade loomisele, rikkuse kasvatamisele, seda ka majanduslikult rasketel aegadel ja konkurentsianalüüs on näidanud seda, et Euroopa keemiatööstus on kin-, kindlasti jätkuvalt väga heas positsioonis, kui ei saa eh, eirata seda, et teised piirkonnad jõuavad kiiresti järele. Eh, veel kümnend tagasi oli meie eh, osa maailma müügiarvudest suisa kolmkümmend kaks protsenti. suur osa, pea igas piirkonnas maailmas toodetakse kemikaale ja eriti tärkava majandusega riigid on äh, meile järele jõudmas Aasias ja seega investeeringud on vajalikud ülemaailmsel tasandil. kõik piirkonnad on meie juhi positsiooni endale soovimas ja seda, kuid samas on Euroopa järgmistel kümnenditel väga tõsise regulatoorse surve all sellised äh, äh, seadusandlikud paktid nagu REACH, äh, emissioonidega kauplemise skeem, tööstusemissioonide direktiiv, veeraamdirektiiv, me loomulikult oleme pühendunud selle seadusandliku raamistiku rakendamisele, kuid tuleb tunnustada seda, mida see kõik tähendab, milliseid raskuseid toob kaasa tuhandetele VKE-dele, kes on väikest öö, väikese mahuga ettevõtted, nendel on ressursiga tõsiseid raskusi ja neil on väga raske kõiki neid sätteid täita. Nad on haavatavad nii kulude osas kui ka administratiivkoorma väljakandmise osas ja neil ei ole ka ju juurdepääsu investeeringutele keemiatööstus peab lisaks sellele vastu seisma ka sellele, et pidevalt kutsutakse üles taastuvtööstusele ähm, üleminekule ja sellele, et meie süsiniku jalajälg peab olema väiksem ja nii edasi ja nii edasi. meie organisatsioon seega to-, tunnustab seda kui oluline osa äh, on komisjoni jaoks olnud tööstusstrateegia, see on kirjas teatises, aga ka härra Lange dokumendis, mõlemad dokumendid viitavad sellele, kui oluliseks peetakse Euroopas VKE-sid Euroopa peab toestama oma tulemuslikku tööstusbaasi, peab hõlmama terve väärtusahela nii baasteenustest, seda siis baasteenustest kuni äh, tipptehnoloogia, ainult siis saab Euroopa toota seda rikkust ja neid töökohti, mida meil on vaja selleks, et meie heaolustandardid säiliks. Euroopa ei peaks hakkama majandusratast uuesti välja arendama, vaid eh, üles ehitama või jätkuvalt ehitama siis tänastele tugevatele alustele, seda läbi eh, teineteisega ühendatud eh, teadus, tööstusklustrite. me peame rohkem koos tegema selleks, et tagada Euroopa tööstusbaasile tulevik. see on meie jätkusuutlikkuse ja rikkuse aluseks. meie organisatsiooni jaoks on esimeseks prioriteediks täiesti selgelt äh, Äh, konkurentsivõimelise, teineteisega seostatud ja jätkusuutliku oma majanduse väljaarendamine. kemikaalide, keemiatööstus on äh, tipptehnoloogia sektor, mis võib mängida väga olulist rolli äh, tõsiste väljakutsetele vastamiseks, näiteks nagu energia, kliimamuutustega, ressursipuudus ja nii edasi väljakutsetele vastamisele. me rõhutame seda, et tööstuspoliitika peab olema tõesti integreeritud tööstuspoliitika ei saa olla interventsionistliku laadi, vaid peaks pigem looma äh, soodsad raamtingimused, milles tööstus saaks õitseda. tööstuspoliitika on äh, selles osas palju olulisem kui äh, konkreetselt konkurentsi mõjutavad poliitikad, nagu näiteks konkurentsipoliitika ja innovatsioonipoliitika. tööstuspoliitika mõjutab muidugi ka teisi valdkondi, energiapoliitika, keskkonnapoliitika, transpordi- või kaubanduspoliitika. CEFIC organisatsioon äh, rõhutab seda, et komisjoni teatis on sellele ka rõhutanud ja et ka härra Lange raport on sellele rõhutanud. üks kõige olulisemaid Euroopa keemiatööstuse punkte on see, et me oleme keskendunud innovatsioonile ja innovatsioonikeskustele, klustritele, sealhulgas ka siis äh, väärtusahela kaasamine. tegemist on teadmistepõhiste keskustega, mis asuvad üle terve Euroopa, ärgem ajagem neid sassi tootmiskeskustega sellised äh, keskused ei, ei piirdu mitte ainult meie sektoriga, vaid äh, on otseselt seotud palju teiste tootmisvaldkondadega. läbi uute materjalide ja meetmete on keemiatööstus innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse aluseks kujunenud mitte ainult iseenda jaoks, vaid ka meilt teenuseid ostvate ähm, ja kaupu ostvate valdkondade jaoks ja seega oleme me seega innovatsiooni alustaludeks Euroopas. me teame, et innovatsioon koos positiivsete, võib tuua positiivseid arenguid, me tunnustame seda, et härra Lange oma raportis rõhutab innovatsiooni ja seda, et kõik algatused, mis toetavad innovatsiooni, peavad hõlmama kogu protsessi ahelat ja tootma lisaväärtust. lisaks sellele on ka väga palju positiivseid elemente komisjoni teatises ähm, mis kannab nime Innovatsiooniliit, see on hea ja julge algus, me rõhutame seda, kui oluline on see, et äh, algatust äh, ja innovatsiooni toetatakse nii poliitiliselt kui ka ka rahaliselt äh, erinevates väärtusahela osades simul-, simultaanselt. kõik poliitikad peaksid aitama väärtusahela toetamisele kaasa, näiteks innovatiivsete hoonete innovatiivsetele hoonetele esitavad nõuded ei peaks kujutama nõudeid ainult ehitussektorile, vaid peaksid motiveerima ka teisi valdkondi selleks, et tuleksid tõelised tooted turule. peaaegu kõik innovatsioonipartnerlused äh, selles teatises on äh, sõnastatud äh, ära komisjoni teatiste poolt, rääkides selle läbi ainult ühe sektori esindajatega, aga innovatsioon on ometigi ahel, mis eeldab seda, et kõik elemendid peavad olema äh, tugevad, kuivõrd keemiatööstus äh, tõesti on suurtele väljakutsetele lahendusi andev sektor, on, oleme võtnud endale ka kohustuse ka seda väärtusahelat kolmes partnerluses äh, vedada. Äh, veetõhus Euroopa, nutikad linnad ning tulevane jätkusuutliku tootmise projekt Äh, selleks, et äh, see innovatsiooniliit, millest Euroopa Komisjon räägib, ka tõesti, äh, tõesti realiseeruks ja seda läbi siis erinevad innovatsioonipartnerluste. on räägitud sellest, et innovatsioon eeldab ka väga õiget oskuste alust. kaks väga olulist uuringut, üks koostatud komisjoni poolt ja teine meie poolt, analüüsivad seda, millised on keemiatööstuses tulevased vajadused teadmiste järele. mõlemad uuringud näitavad seda, et väga oluline on paljudes valdkondades koolides õpetatavat parandada, näiteks sellistes küsimustes nagu intellektuaalomad, rahastamine ja kommunikatsioonipoliitikad, et CEFIC on teinud omapoolsed ettepanekud mis on konkreetselt äh, rajanemas äh, sellel tagasisidemel, mille, sidel, mille me oleme saanud ettevõtete strateegia, strateegidelt, me oleme rääkinud selle, rääkimas seda läbi praegu äh, akadeemikutega ning haridusasutustega selleks, et kuidas paremini koolitada välja seda tööjõudu, mida meil on vaja meie tööstuse jaoks on väga oluline see, et me oleksid, et meil oleksid kõrgete ostus, oskustega ja mitmekesist, mitmekesine tööjõud selleks, et me suudaksime võidelda maailma tasandil. kaks tuhat üksteist aasta on rahvusvaheline keemiaaasta, see on äh, organiseeritud UAP-iga ja ÜRO-ga koostöös ja see on suurepärane võimalus, kuidas tugevdada ülikoolide ja ettevõtete vahelist dialoogi selleks, äh, kuidas äh, teha keemia ja keemiatööstus ligitõmbavamaks Euroopa noorsoole ja kindlasti Euroopal on selles Äh, väga oluline roll mängida selles algatuses. keemiatööstuse konkurentsieelised sõltuvad üsna tihti nendest suurtest tootmisklustritest, keskustest, äh, selleks, et logistikat parandada nende klustrite sees ja selleks, et need klustrid omavahel paremini oleksid ühenduses, on olulised kohalike klustrite platvormide loomine, kuhu oleks siis kaasatud nii tööstuse esindajad kui ka kohalikud omavalitsused, kuigi mõned üksikud kohalikud algatused on juba viinud koostöö parandamiseni nende klustrite vahel, ei ole meil täna veel Euroopa üles süstemaatilist lähenemist selleks, kuidas parandada infrastruktuuri nii klustrite sees kui ka vahel üle Euroopa võrgustiku, äh, räägime me siin siis äh, keemiaklustritest seega tuleks eh, toetada Euroopa poolt Euroopa-ülese klusterplatvormiga kohalike platvormide väljakujunemist, kaasata tuleks kõik erinevad huvipooled ja tuleb erinevad algatused tuua ühe katuse alla. meie meelest eh, on need, ei ole need aspektid saanud piisavat tähelepanu Euroopa Komisjoni teatises eh, mõistlik seadusandlus ning mõjuanalüüsi parandamine on kõik küll kiiduväärt eesmärgid, kuid täna, daamid ja härrad, on need eesmärgid äh, meile suureks unelmaks. Äh, tööstussektor peab praegu toime tulema tohutu seadus andliku mahuga ja seega, ja me näeme, et äh, erinevate sätete vahel ei ole seosed õigesti paigas ja liikmesriigid ei täida neid kõiki need kõikvõimalikud tõendussüsteemid ja ähm, eel- ja järelhindamised äh, on kõik teretulnud, kuid äh, on täiesti selge, et tuleb sisse tuua süstemaatilised kvaliteedikontrollid klustrite jaoks ja peaksid hõlmama endas siis ka näiteks äh, nõuandmist teaduslikkuse osas, konsultatsioone, rahvusvahelisi võrdtabeleid peaksid nad endas võrd-, tabeleid peaksid nad koondama endas ja nii edasi ja nii edasi. väga paljud on rääkinud juba sellest, et äh, juurdepääs toormaterjalidele maailmaturu hindadega on väga oluline Euroopa tööstuse jaoks, eriti keemiatööstusele, mis on otseselt sõltuv äh, impordist ja on seega vägagi haavatav toormaterjalide hindade kõikumisele terve rida kolmandaid riike üritavad saada ebaõiglase konkurentsi eelise, tuues sisse ekspordimaksud, ekspordipiirangud eh, väga oluliste toormaterjalide puhul. Euroopa Liit peaks läbi eh, peaks arendama väga ranget eh, kaubanduspoliitikat ja kõik sellised ebaõiglased meetmed tooma WTO tähelepanu alla ja võtma selle arvesse ka kahepoolsete vabakaubanduslepingute sõlmimisel. kui Euroopa tõesti tahab äh, oma väärtusahel ökosõbralikumaks muuta, siis tuleb mõelda ka sellele, mida teeb äh, Euroopa äh, ühtne põllumajanduspoliitika selles osas. kõrged impordi määrad näiteks süsivesinik, vesinikele ja bioetanoolile on, on tohutud, tohutuks löögiks meie keemiatööstusele lisaks sellele biomassi kasutamine kütusena saab toetusi eh, järjest rohkem ja rohkem. Need aspektid, eh, nendele aspektidele peaks komisjon väga kiiresti reageerima, nad ei ole seni veel seda teinud Euroopa Parlament peab seda samuti tegema, meil peab olema juurdepääs toormaterjalidele maailmaturu tasand, eh, maailmaturu hindadega, see on meie biopõhise majanduse alustalaks ja seda ju Euroopa ometigi on tahtnud saavutada. mis puudutab olulise tähtsusega toormaterjali, siis ka siin võib keemiatööstus mängida oma rolli lahenduse pakkujana, pakkudes välja siis öö, eh, nende materjalide tõhusa kasutamise ja ümbertöötlemise süsteemid. näitena võiksin tuua öö, Äh, näiteks äh, äh, kinnise ringi ümberkäitlemise, me võime pakkuda ka alternatiive väga olulistele toormaterjalidele ja mis puudutab ressursside tõhusust, siis me viitaksime meie nii-öelda Responsible Care Initiative'ile ehk vastutustundlik algatus, mille eesmärgiks on siis äh, tagada ressursside ohutu eh, ja keskkonnasõbralik kasutamine ning jäätmete hulga vähendamise eesmärk. selleks, et Euroopa keemiatööstus saaks kasu eh, kasvust erinevates piirkondades peab meie tööstuspoliitika olema keskendunud mitte ainult avanevatele turgudele, vaid ka tänaste kaubanduskaitsemehhanismide toetamisele selleks, et võidelda vastu ebaõiglase kaubanduspoliitikaga Euroopa Komisjon peaks täitma need eesmärgid, mis on Global Europe teatises kirjas, meil on väga oluline tagada see, et see uus Doha arenguringi äh, arutelude lahendus tooks äh, juurdepääsu nii Euroopa kemika-, kemikaalide tööstusele, nii OECD kui ka tärkava majandusega riikides me peame tagama selle, et komisjon äh, sõlmib äh, bilateraalseid ja regionaalseid vabakaubanduslepinguid nii Aasias kui ka Ladina-Ameerikas, me küll tervitame selliseid lepinguid, kuid samas peame kahetsusega nentima, et seni pole need lepingud toonud äh, oodatud lahendusi. on väga oluline luua ka muidugi tugevatel alustel olevad raamtingimused Euroopa tööstuse jaoks ja ka e-, üksikute sektorite jaoks, Euroopa keemiatööstuse kõrgetasemeline konkurentsigrupp on toonud omapoolsed ettepanekud innovatsiooni, intellektuaalse omandi, määruste, energia, kliimamuutuste, logistika ja kaubanduspoliitika valdkonnas. Sefikul on väga kahju nentida seda, et seni on paljude nende soovituste täitmine äh, jäänud toppama ja me taha, ja me tervitame seda, et nii komisjoni dokument kui ka härra Lange raport viitavad sellele, et selle tööga tuleb edasi minna komisjoni teatises ei ole tööstuse grupeerimine meie jaoks, tööstussektorite grupeerimine õige, meie sektor mängib väga olulist rolli nende lahenduste väljatöötamisel, mida meil on vaja madala süsinikumahuga majandusele üleminemisel, mitte ainult sellepärast, et meil on innovatsioonisuutlikkus nii suur, vaid ka sellepärast, et me oleme väga paljudes erinevates tööstusahelates kanda kinnitanud ja ma tahaksin viidata siis just nimelt äh, Euroopa keemia-aastale, mis peaks käivituma kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, peamised sündmused juulikuus Berliamoni hoones Brüsselis. mis nüüd puudutab meie energiamahukaid äh, tööstusosasid, ma ütleksin, et äh, Euroopa keemiatööstus on sõltuv sellistest toorainetest nagu klor-, kloriin ja petrokemikaalid äh, ja sellega seoses tänane emissioonidega kauplemise süsteem võib meie jaoks tähendada väga selgelt äh, konkurentsivõime kadumist maailma tasandil ja see kindlasti äh, meie tulevikku hakkab negatiivselt mõjutama. me oleme veendunud selles, et kui Euroopa saab asjad õigesti paika, ja et äh, see integreeritud tööstuspoliitika rakendatakse holistlikult, äh, võib meie tööstus äh, jääda ka tulevikus maailmas juhtivale kohale ning kindlasti täidab oma rolli kui jätkusuutliku tööstuspoliitika väljakujundajana, suur tänu! jah, jah, palju tänu selliste põhjalike selgituste eest keemiatööstuse sektorist täname kommentaaride eest Euroopa tööstuspoliitikale ja armsad kolleegid, nüüd on järg teie käes. Teil on võimalus esitada küsimusi, esitada omapoolseid kommentaare ja lõpetuseks annaksin äh, siis äh, sõna ka esinejatele. Äh, kolleeg Stet, palun. Ah, euh, euh, suur aitäh Äh, härra esimees ning suur aitäh kõigile kõnelejatele nende kommentaaride eest, mis mulle näitavad selgelt, et meil peab olema, et me, et toetatakse Euroopa tööstuspoliitikat, aga mida mina kardan, on see, et me lihtsalt jätame selle diskussiooni tasemele ning meil ei õnnestu midagi konkreetset välja töötada. mida me vajame, on see, et me peame kindlustama et Euroopa tööstuspoliitika ei, ei satu samasse olukorda kui Lissaboni lepe, mis on lihtsalt äh, dekoratsioon. dekoratsioon, äh, mis, äh, mis on meie unistus ja mis on, mis on pandud siis Euroopa kaks tuhat kakskümmend raamidesse, mida me tahame teha, on midagi konkreetset, nii et aitäh kõikidele paneelle ettekandjatele. mul on mõned äh, küsimused ja paar kommentaari. kõigepealt, äh, kuidas seda Euroopa tööstuspoliitikat hakatakse finantseerima, sellepärast et kui me soovime mm, teha jõupingutusi selles vallas ja ma nõustun seda, siis meil on vaja selgeks saada finantseerimise detailid. me peame mõtlema Euroopa fondidele, äh, riskikapitalile, me peame defineerima seda, mis see Euroopa riskikapital tegelikult on, see riskikapitalifond äh, siis Euroopa patendifond, me rääkisime Euroopa patenditurust, jah, me oleme oodanud juba pikka aega äh, Euroopa patenti, äh, mida me veel ootame? see oleks üks võimalus töötada või siis tulla toime võltsimistega. me peame rääkima ka tööstusspioonis, spioondusest, siis ka kulude jagamine Euroopa Investeeringute Pank, see on see, mida ei mainitud täna. kõik rääkisid välispoliitikast, Euroopa Liidu välispoliitikast seal me peame nägema tõelist poliitilist tahet, et Euroopa Liit tahab rääkida ühel häälel. me, me ei ole hetkel võimelised seda tegema, eriti just praegu selles valdkonnas. me peame rääkima turule pääsust. ka siin ei tõstatatud piisavalt äh, küsimust, mis on, äh, mis on äh, siis vastastikususe reegel majanduses, me peame mõtlema, mida me selle, selle reegliga defineerima, sellepärast et kõik te nimetasite eh, keskkonnapiiranguid, määruseid, eh, mis eh, mõjutavad Euroopa tööstust. siis samuti ka nii-öelda keskkonnaregulatsioone ning sotsiaalseid regulatsioone majanduses ühel hetkel me peame ütlema seda, et mida me teeme kas me ei võta arvesse äh, pro-, äh, siis sotsiaalse kasvatuse probleeme piiridel, me ei rääkinud mm, jälgitavuse tähtsust, me ei tõstatanud äh, küsimuse siis päritolumärgist. ma arvan, et need võiksid olla üsna olulised elemendid siis selle vastastikususe reeglis. ning lõpuks, kui me räägime konkurentsist ja tööstusest, siis äh, mina ei näe vastuolu konkurentsivõimelises äh, tööstuses ja jätkusuutlikus tööstuses. Need peavad omavahel olema täielikult seotud. Äh, mis tähendab seda, et me tõesti oma teadusele ja uuringutele anname olulise osa. me räägime, siis me töötame arengu ja, ja uuringuprogrammidega me tahame välja töötada Euroopat, standardid, need peavad olema küsimused, millele me mingil hetkel oleme võimelised äh, vastama. ma peaks, võiksin isegi ütelda seda, et kas me, kas me suume, suudame tugevdada äh, Euroopa tööstuspoliitikat või isegi luua midagi. Äh, kas me võime siis selle käigus ka nii-öelda muuta või muuta siis äh, WTO reegleid või minna vastu nend-, astuda vastu nendele. kas me oleme nii julged? komisjoni teatise kohta kritiseerid seda, et natuke liiga üldine, hägune, et ei minda detailidesse, aga tegelikult ei ole ju Euroopa Komisjonis ühtset arusaama sellest, mis peab olema Euroopa äh, tööstuspoliitika. Äh, volinikud, kes vastutavad konkurentsireeglite eest, Äh, ja kes äh, tahavad kulusid vähendada, me saame ka nendest aru. nii et need on äh, terve rida teemasid, kas me, kas me oleme valmis panema küsimuse alla WTO reeglid, kas me oleme võimelised nii-öelda tegelema siis majandustega, mis võib-olla ei ole üldse tärkavad majandused me oleme kaasanud teatud viited või võtnud arvesse teatud viited eh, muutustele, eh, siis eh, partnerluslepetes, aga kõik see näitab seda, et millised raskused meie ees seisavad, kui me loome või tahame luua tõelise Euroopa tööstuspoliitika ja seetõttu me peame olema piisavalt tugevad kõik koos, et toetada nõukogu ja komisjoni selleks, et Euroopa Liit lõpuks oleks võimeline rääkima ühel häälel. ilma selleta ei ole meil olemas tõelist Euroopa tööstuspoliitikat. Ähm, palju tänu, kolleeg Enko. în primul rând doresc să vă felicit și să pentru ja palju tänu ja kõigepealt ma sooviksin tunnustada teid teie raporti eest ja tänada teid selle eest, tänada teid teie tohutu töö eest, teie panuse eest. samas ma soovin tänada ka kõiki eksperte, kõiki spetsialiste, kes on andnud oma ideid tänasesse arutelusse, kes esitasid väga huvitavad ettekanded. mul oleks külalistele kaks küsimust kui te praegu äh, räägite äh, sellest, et tööstuspoliitika peaks olema edukas, siis tuleb kaasata veel üks aspekt, mida mainis ainult proua Kirton Darling, see on äh, Euroopa Liidu tööjõud. Need on tööstustöölised, nad kujutavad enesest vägagi tähtsat tegurit Euroopa Liidus. üleilmse majanduskriisi taustal, ümberstruktureerimise taustal on nende roll oluline. väga paljud kvalifitseeritud töölised kaotavad oma töökohad võtmetööstustes, nad heidetakse kõrvale ja praegune suundumus sellele, et inimesed lähevad varakult pensionile, toovad kaasa selle, et meil on tööstuses väga vähe kõrge kvalifikatsiooniga, kõrge, suurte teadmiste ja kogemustega inimesi ma leian, et me peame tööstuspoliitika raames sellele valdkonnale pöörama rohkem tähelepanu. me peame mõtlema, kuidas toetada töövõtjaid niisuguse poliitika raames tuleks sellele mõelda rõhutada tuleks ka seda, et kui me vaatame konkurentsi Ameerikas, siis me näeme, kuidas tsiviiltööstuse ja sõjalise tööstuse eh, liit, nende ühendus on progressiivne, arengut soodustav. niisugune eh, duaalne kasutus on Ameerika Ühendriikides vägagi levinud. näiteks firma Boeing töötab riiklike toetuste abil, aga sõjatööstusest jõuavad tooted ka tsiviilkasutusse. palju tänu! suur tänu, härra esimees! ma tahaksin teid omalt poolt eh, tänada eh, parlamendi raporti koostamise eest ja lubage tänada ka kõiki täna külla tulnud eksperte kes on osalemas ühes võib-olla kõige olulisemas debatis, mida me peame praegu pidama. minu meelest peaks Euroopa tööstuspoliitika äh, koos energiatõhususe poliitikaga olema Euroopa prioriteetsete arutelude seas. miks? sellepärast, et muidu me ei saa tagada töökohtade loomist, me ei saa tagada sotsiaalset ühtekuuluvust, majanduse arengut kui me ei võta konkreetseid meetmeid, kui me ei kujunda Euroopa tasandil välja väga ambitsioonikat tööstuspoliitikat, sellist poliitikat, mis äh, austaks ka keskkonnanõudeid, äh, mis samas aga tagaks Euroopa Liidu territooriumil töökohtade loomise. kahjuks äh, viimastel aastatel oleme toetanud pigem deindustrialiseerumise poliitikat kahjuks on meie tegevuse tulemuseks olnud see, et meie tööstus on üle viidud äh, teistesse riikidesse, kus äh, äh, tööjõukulud on väiksemad ja oleme samas rakendanud järjest karmimaid ja karmimaid sotsiaalseid nõusid, nõudeid. ja see kõik on viinud väga kahetsusväärsete tulemusteni nimelt äh, on äh, tekkinud tõeline lõhu, lõhe äh, teadusuuringute ja innovatsiooni suutlikkuse vahel Euroopa Liidus. nimelt lõhe innovatsiooni ja tootmis, tootmissektori vahel, kes on üle kolinud kolmandatesse riikidesse otsene tulemus oli see, et kindlasti tõusis Euroopa ettevõtete tehingute väärtus, mitte konkreetse tootlikkuse väärtus. seda sellepärast, et väga suur osa tootmisest äh, ja tootmissuutlikkusest kaotati. sellel lõhel on väga selge tagajärg Euroopa Liidu jaoks, nimelt on äh, selles väga olulises ahelas, mis puudutab äh, mis saab alguse siis tootmisest äh, kuni äh, turule jõudmiseni. et see ahel on sattunud surve alla. Euroopa Liit peab välja selgitama, millised on strateegilised valdkonnad, kus Euroopa peab olema konkurentsivõimeline maailma tasandil. näiteks nagu meie autotööstus, äh, masinaehitustööstus, farmaatsiatööstus, keemiatööstus aero, aeronautikatööstus, nii edasi, need on ainult mõned valdkonnad, kus Euroopa võiks olla konkurentsivõimeline. seda näitab väga selgelt äh, ju ka nende eeskujulik äh, kaubandusbilanss. tegemist on tohutult äh, suurte eksport, eksportivate tööstustega. selleks, et aga, et meie konkurentsivõime säiliks ja et me leiaksime uued võimalused konkurentsis püsida on Euroopal vaja väga ambitsioonikat tööstuspoliitikat. tuleb välja selgitada need, need pädevused, mida me toetada ülikoolides äh, eriti. me peame vaatama, millised on järgnevatel aastatel vajadused, milliseid eksperte meil on vaja ja keskenduma siis seega võtmesektoritele, mis tagavad töökohtade loomise, äh, kus kasutatakse ära tänased oskused ja pädevused ja samas äh, tuleb tagada see, et äh, Euroopa territooriumile äh, tuleksid tagasi tootmisüksused, mis tagavad töökohad. ja sellepärast on mul üks küsimus kõikidele kohalolevatele ekspertidele. millised on teie meelest need võtmesektorid, kuhu siis Euroopa peaks prioriteetsena investeerima selleks, et tagada töökohtade loomine Euroopa territooriumil, et kuidas saaks ära kasutada kõige paremaid pädevusi, see oli minu esimene küsimus. ja teine küsimus, millised peaksid olema need meetmed, mida rakendatakse selleks, et oleks taas üles ehitatud seosed teadusuuringute, ülikoolide ja ettevõtluse vahel, tootmise vahel? kui me seda lõhet ei suuda ületada, siis me kaotame isegi Euroopas endas innovatsioonisuutlikkuse. Eh, kui meie eksperi-, eksperimendid eh, tegelikkuseks kujune, kui see, mida tehakse ülikoolides, ei kajastu meie tööstuses, siis meie teadusuuringute innovatsiooni pädevus lihtsalt eh, valgub kuhugi mujale. palju tänu, sõna saab kolleeg Pütikofer. tänan, härra eesist-, esimees, kõigepealt äh, sooviksin ma tulla tagasi märksõna juurde rahastamine, Euroopa tööstuspoliitika rahastamine. ilma rahata ei saa ju midagi, see on kõigile teada. selles äh, seoses on aga härra Kriisamäri äh, viide väga oluline me peame kasutama väga palju äh, riiklikke vahendeid, kui, et oma eesmärke saavutada. Äh, aga kui me nõudluse poolt äh, ei suuda ergutada neid riiklikke vahendeid kasutada, siis läheb meil raskeks ja seetõttu olen ma väga tänulik selle viite eest. siin on tegemist mahtudega, mida Euroopa tööstuspoliitika heaks saaks kasutada. teiseks sooviksin ma rahastamise kohta öelda veel ka seda, et me peame mõtlema sellele, ma sooviksin siinkohal hoiatada, et kui me arutame riiklike vahendite kasutamise üle, siis me näeme, kuivõrd äge on vaidlus liikmesriikide vahel Euroopa eelarve üle siin äh, valitseb äh, tihti äh, otseselt ebamõistlik suhtumine. ja meil on tegemist suurte toetussummadega, mida me ei tohi jätta kasutamata, me peame keskenduma sellele, Eh, et me loome niisugused raamtingimused, et eh, erakapitali on võimalik kasutada vastavates eh, innovatsioonivaldkondades, et seda saaks sinna meelitada siinkohal on väga oluline see, kas me sa-, asetame rõhud õigesti horisont, kas meie horisontaalne korrapoliitika tööstuspoliitika raames on õige ja me peame pöörama tähelepanu sellele, et meie, meie rõhuasetused ei oleks valed. et ka sektoriaalsed toetusmeetmed oleksid lõpuks äh, suunatud äh, õigetesse kohtadesse. teine küsimus, millest ma sooviksin rääkida, on konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse seos. ma ei arva, et nad peaksid olema vastandlikud. kui aga räägitakse sellest, et Euroopa tööstustel eh, ras-, lasub tohutu keskkonnanõuete koorem, eh, siis eh, ma leian, et oluline on see, et Euroopa tööstus eh, saab keskkonnanõuete läbi eh, just nimelt mm, arengu, mm, eh, arenguks uusi tõukeid, see on tõukejõud, me peaksime selle eest tänulikud olema kui keegi kaebab selle üle, et ta on keskkonnanõuete tõttu vähem konkurentsivõimeline kui varem, siis ma leian, et see ei ole õige, me, me peame orienteeruma jätkusuutlikkusele, me peame ka tulevikus olema konkurentsivõimelised ja me ei saa arutada ainult tänase seisu üle, me peame nägema asju dünaamilisemalt keskkonna eeskirjad, äh, kesk-, äh, ressursikasutuse tõhusus, äh, innovaatilisus, punktid, millest me räägime, on just need, mis suurendavad meie konkurentsivõimet ja härra Kriishammeri ettekandest ma ei saanud päris hästi aru, mismoodi saab tööstuses rääkida kaotaja tööstustest. me orienteerume ju mm, ressursside tõhusale kasutusele mitte ainult üksikutes konkreetsetes valdkondades, vaid see puudutab kõiki valdkondi äh, seetõttu kõik valdkond, kõikidel valdkondadel on põhimõtteliselt võimalus saavutada seeläbi suurem konkurentsivõime, tulla muudatustest välja tugevamana, kui nad enne olid. ja lõpuks ma sooviksin viidata veel ühele positiivsele asjaolule härra Kriishammeri ettekandes, me ei tohiks unustada seda, et meie tööstuspoliitika peab olema õigesti paigas kogu ühiskonna seisukohast. see tähendab, et me vajame kon-, head analüüsi, me peame analüüsima, millest tekivad konfliktid tööstuspoliitika ja ühiskonna vahel. me peame uurima, millest need konfliktid tulenevad, kuidas neid on võimalik lahendada. ja ma leian, et oluline on siin ennetav koostöö. oluline on aga ka üldine küsimus teadlikkusest, haritusest. see on samuti niisugune segment, mille tähtsust me ei tohi alahinnata kui me vajame tugevat tööstust, siis äh, ei ole see niisugune asi, mis tuleb iseenesest äh, ja äh, mida inimesed võtavad ka iseenesestmõistetavana, vaid seda tuleb teadvustada. palju tänu, meil on siin nüüd kolm sõnavõtusoovi. ja lõpuks ma sooviksin jätta aega ka vastuste jaoks, seetõttu ma paluksin teha lühidalt. proua Merkis, palun Well, then I will show that I can be short. siis ma näitan, et ma võin teha lühidalt. ma nõustun äh, paljuga, mis minu kolleegid on öelnud, eriti viimase kõnelejaga, kes ütles, et, et väga ranged keskkonnareeglid on tõepoolest algatanud palju innovatsiooni, aidanud kaasa innovatsioonile, ma arvan, et see on üks äh, võimalus edasi minna ma tahaksin tänada kõiki paneelettekandjaid ja kolleege väga heade ettekannete eest ning mul on väga hea meel, et ma kuulsin neid sõnu tooraine ja innovatsioon e, pal-, palju kordi selle tööstuspoliitika kuulamisel. siiski e, ma ei kuulnud e, ühi-, ühtse turu teemat, kuidas ühtne turg võiks kasu saada tööstuspoliitikast, sellepärast et eh, innovatsioon, ühtne turg, eh, eh, kuidas me tarnime oma tööstustele tooraineid, kõik need teemad on väga tugevalt omavahel seotud ja pakuvad mulle väga huvi. ma tahaksin kuulda teie vaateid selle kohta, kuidas me võiksime siduda neid poliitikateemasid kokku. ma mul läks äh, võib-olla kõrvust mööda äh, see, kuidas äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on seotud tööstuspoliitikaga, sest loomulikult tööstus, tööstused ei ole ainult suured konglomeraadid, vaid ka väikesed ettevõtted. kuidas standardiseerimine, globaalne ja Euroopa tasandi standardiseerimine aitaks innovatsiooni ja tööstuspoliitikat. härra Van Sloten, ma kuulsin, et te ütlesite seda, et et komisjon kuulab ainult ühte või kahte sidusrühma. kas oli see tõesti nii, vähemalt see oli ehm, ehm, see, mida, millest ma aru sain või ma sain võib-olla teist valesti aru? sest eh, minu kogemus ütleb seda, et komisjon teeb väga põhjalikku tööd kuigi ma ei pea kaitsma komisjoni, aga siin ma tõesti seisan nende eest ja ütlen, nad teevad väga tõhusalt oma tööd, aitäh teile! et palju tänu ja proua Tomson, palun! So um, I would like to thank all of you. jah, palju tänu, ka mina soovin. Important reports. ma tahaksin tänada, need on väga Äh, olusi, olulised äh, aruanded, mida me oleme kuulnud, äh, mis räägivad tööstusstruktuurist. selle minikuulamise pealkiri on natukene, natukene eksitav, me ei räägi tööstuspoliitikat, me räägime tegelikult tootmispoliitikast. ja küsimus on see, et kas me peaksime, ja ma olen natuke provokatiivne siin, kas me peaksime keskenduma õigele kohale, kas sellele siis on siis tootmisele? Ühendkuningriigis äh, Margaret Thatcher tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal äh, sulges kaevandused, terasetööstuse ning Ühendkuningriik muutus täiesti teistsuguseks ühiskonnaks. tuhat üheksasada üheksakümmend seitse, kui Tony Blair sai võimule, siis ta ütles noortele töötutele, et nüüd tuleb teid aktiviseerida ja nad said aru, eh, et kõikide nende uute noorte inimeste aktiviseerimine ei ole väga hea, sest nad eemaldusid eh, sellest, mida nad tegid siis, kui nad olid töötud. ja see oli muusika tegemine. ja üsna suur osa tulust tuleb eh, Ühendkuningriigis just muusikatööstusest, see on sama oluline, kui Saksamaal on autotööstus. ja nüüd me räägime tööstuspoliitikas, siis me peame ka näiteks äh, pop, äh, siis popmuusikatööstuse, mina ise olen Taanist pärit. Äh, siin väga suur osa töö, töötajaskonnast töötab näiteks arvutimängude valdkonnas ja toodab neid. me, te räägite toorainest. meil ei ole tooraineid aga Aafrikas on palju tooraineid. mis on tooraine, kas on oskused, see on töötajaskonda ja tööjõudu investeerimine, mina tahaksin teada, kõik see toot-, äh, tootev tööstus, mida me oleme, äh, mis on liikunud Euroopast väljaspoole. kas meil on visioon, kas me peaksime tooma selle tagasi Euroopasse, kas me peaksime jälle hakkama äh, tootma Euroopas või peaksime me ütlema, et see on läinud, nagu näiteks tekstiilitööstus, me teeme disaini, me turustame Euroopas, aga tootmine toimub äh, Ghanas näiteks või kuskil mujal. Te esindate tööstusi, kus on palju, kus on äh, palju mehi. Äh, kuidas me saaksime luua töökohti naistele selles mustris siin, sest ka see on väga oluline, et meie tulevikus näeksime, et, et seitsekümmend viis protsenti kahekümne, kahe tuhande kahekümnendal aastal Euroopa tööjõust oleks naised. palju tänu selle aspekti eest, millele polnud veel viidatud. härra Hene äh,, härra esimees, suur tänu. nagu proua Krostet et äh, tunnen ka mina väga muret äh, selle raporti äh, üle. jah, pealkiri õige on vältimatu tööstuspoliitika. maailmas nimelt on ju elatamas läbi kriis, kriisi. me peame mõistma seda, et need, kellel oli tööstusbaas jäänud paika, oma riiki tulid kriisist natukene paremini välja kui teised. Iirimaa senine pjedestaalile tõstetud äh, riik äh, on sattunud äh, paha poisi staatusesse, nad on sattunud väga tõsistesse raskustesse. ja räägime siin Euroopa integreeritud tööstuspoliitikast, te küsite sellest, mis see on. see sõltub ju otseselt sellest, kuidas me sellesse sõlt-, suhtume kui meie peamine eesmärk on piiramatu kabu, kau-, vabakaubandus, ratsarikkaks saamine, siis mitte mingisuguseid tulemusi ei tule ka sellest uuest öö, lahendusest. räägin teile sellisel juhul Renault'st, Renault tegi tohutuid investeeringuid selleks, et tärkavatele turgudele tuua selliseid mudeleid, mis sobiksid äh, nendesse riikidesse, aga samas see mudel müüb praegu üheksa protsendi suuruses just nimelt Prantsusmaal. Äh, Euroopas pandi need tehased aga kinni. räägitakse tööstuse taas äh, sülitamisest Euroopas, mida teeb Peugeot? Nad ostavad autoosasid Indiast miljardi euro eest ja mida nad sellega teevad? enne nad äh, panid need autod kokku Rumeenias ja Venemaal. praegu on Renault aga kogu seda asja ümber mõtlemas. Clio tehnoloogia on kantud üle siiski Venemaale. Total ettevõte. General de Gaulle äh, oli selle mõtte aluseks, et kõik need äh, Äh, äh, rafineerimisjaamad peavad olema sõltumatud, äh, täna me näeme, kuida-, milline see olukord on, ma räägin väga kiiresti, ütleb kõneleja. me oleme täna tõsistes raskustes, te näete, millised raskused meil on, meil on väga raske kütusega, kütusetarnet tagada. ameeriklased, ameeriklased õpetavad kõiki. kahekümne viie töötajaga ettevõte pani äh, minu äh, kodukoha kõrval oma ettevõtte kinni. Äh, tänu sellele, et milline on olnud meie poliitika. Teie jaoks on kakskümmend viis kohta väike, minu jaoks, nende inimeste jaoks aga suur. mille pärast? sellepärast, et patendid Euroopas niivõrd keeruline süsteem, tootmine viidi lihtsalt üle, kus see on lihtsam Euroopal ei olnud mingisuguseid võimalusi, räägitakse sellest, et tööstus on vaja tohutuid avaliku sektori investeeringuid, absoluutselt mitte ega teil ei ole vaja avaliku sektori raha, tööstus pole tootnud nii suuri tulusid kui täna. Nende kaal pole olnud nii suur kunagi varem kui praegu, miks? sellepärast just need, kes lahkusid Euroopast, kes läksid välja ja kesetavad ära kõiki võimalusi selleks, et toota eh, kus, seal, kus keskkonnanõudmised on väiksemad, kus sotsiaalse kindlustuse nõudmised on väiksemad, selleks, et oma tulusid eh, paisutada nii äh, suureks kui võimalik ja vahet pole nende jaoks, et teised kannatavad nende koduriikides, nemad rikastuvad, tuleb tooni muuta, kogu tööstussüsteemi muuta selleks, et äh, kuhugi jõuda. ametiühingud ütlesid ka oma seisukoha välja, nad ütlesid, et äh, Euroopa turg võiks olla suureks allikaks viissada miljonit tarbijat. aga samas äh, kui äh, sissetulekulõhed on nii suured, äh, ei saa me rääkida mitte mingisugustest arengutest. meil on vaja sotsiaalset Euroopat, meil on vaja ära kasutada Euroopa turgu, selleks, et kõigepealt meie tänast tööstust kaitsta ja siis äh, teatud tootmine tuua Euroopasse tagasi. teiseks on täiesti vältimatu see, et tuleb kõik keskkonnanõuded alal hoida, sellepärast et neist on teile kasu ma räägin äh, täna pikalt, aga teen seda kiiresti. sotsiaalnormid on aidanud ka edasiminekutele kaasa Euroopas. tööstus äh, peab vastama sellele, millised on rahva nõudmised, toormaterjali ja energiavarudega arvestama tagama selle, et keskkonnanõudeid täidetakse nii siin kui ka väljaspool ja kindlasti peab olema tegemist tööstuse, sellise tööstusega, mis meile rikkust toodab, mitte ei tooda äh, rikkust väljaspool, sellest ei ole meil mingisugust kasu. jah, palju tänu. nüüd meil on veel kord võimalus kuulata ära meie ekspertide arvamused ja hakkame siis nüüd vastupidises järjekorras pihta, sõna on härra Van Slotenil. kolm kuni viis minutit uh,. Uh, ma kuulsin uh, mitmeid väärtuslikke kommentaare ja küsimusi uh, kuulajaskonnalt. ma, Euroopa keemiatööstus ei karda konkurentsi kolmandatest riikidest ning äh, see ei, me ei taha äh, luua piirikontrolli, see ei ole õige viis min-, edasi minna. me, me oleme sõltuvad eksportidest ning me, et me usume, et piirangud äh, piiridel äh, on kahjulikud, me saame aru, kui me saame kasu sellest, kui kasv on ka mujal maailmas, me ei taha piirata oma kaubandust et ma ei taha näha sellises suunas minevaid ettepanekuid. mis puudutab äh, äh, määrusi, regulatsioone, loomulikult äh, reguleerimine on vajalik, keemiatööstus näeb, et palju nendest regulatsioonidest läheb palju kaugemale, kui teistes piirkondades tehakse. suur ettevõte saab hakkama, neil on eksperdid, neil on Äh, ressursid ja kui nad ei saa hakkama Euroopas, võivad nad minna mujale maailmas. üheksakümmend kuus protsenti ettevõtetest keemiatööstuses on keskmise ja väikese suurusega ettevõtted. Neil ei ole seda võimalust, et minna kuskile mujale, et, äh, et võtta tehas ja minna välismaale. Nad äh, sõltuvad väga suuresti Euroopa regulatsioonidest ning meie saame neid küsimusi kogu aeg Eh, nemad võrdlevad sellega, mida nemad peavad tegema näiteks India, Brasiilia ja Hiina ettevõtetega ja nad eh, tunnevad, et see on, neil on selline, neil ei ole konkurentsieelist eh, selles ja see kahjustab neid. ma tahan ka küsida, kui me näeme näiteks, et energia on kallim Euroopas kui mujal maailmas no,, siis me näeme seda, et, et, et ettevõte juba ise äh, loob äh, need, võtab kasutusele meetmed, mis äh, vähendaksid energiakasutust ja me oleksime ju rumalad, kui me ei võtaks kasutusele meetmeid, mis vähendaksid heitmeid, mis vähendaksid toormaterjali raiskamist ja kasutamist või siis energia üleliigset kasutamist. ühtne turg, jah, see on äh, võtmeküsimuseks eh, VKE-dele. kui, eh, kui me räägime väike ja eh, keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelistumisest, siis ma ütleksin, et me peaksime rääkima kõigepealt euroopastumisest nende ettevõtete puhul. palju tõenäolisemalt läheb äh, Äh, väikese või keskmise suurusega ettevõte kuskile teise Euroopa riikisse, kui äh, liigub äh, Indiasse. nüüd küsimus, mis puudutab innovatsiooni, see ei ole küsimus selles, et komisjon on ainult rääkinud mõnede sektoritega ja jätnud teised väljapoole, vaid küsimus on selles, et komisjoni mõtlemine on selline, et me peame midagi, me peame saama midagi veest, kellega me räägime, me räägime veetööstusega aga nad ei mõtle selle peale, et konsulteerida tarneahelaga. näiteks on ju see veetõhus Euroopa partnerlus. eelmisel aastal me, meil oli ühise kokkuleppe veetehnoloogiafirmadega ning me keskendusime siis vee tehnoloogilisele kasutamisele kui me võtame innovatsiooni väärtusahelast välja, äh, siis see ei ole õige. kui me räägime innovatsioonist äh, autotööstuses, siis me ei räägi ainult äh, autotööstusega, vaid konsulteerime ka väljaspool autotööstust. me ei küsi ainult raha, me küsime konkurentsiraamistikku, mis võimaldavad meil hakkama saada ka mujal maailmas Äh, piisavalt on raha teaduse ja arenduse jaoks, aga me vajame raha innovatsiooni jaoks. aitäh. Okay, thanks very much. I will try and just respond to a, a couple of points. Äh, ma püüan nüüd siis vastata ka mõnele punktile ja mitte liiga pikalt aega ära kulutada. E, Euroopa äh, poliitika ei saa olla edukas ilma tugeva tööhõivepoliitikaga, ma tegelikult Äh, tahan öelda seda, et me vajame tugevat sotsiaalset ja tööhõive dimensiooni tööstuspoliitikas ja, ja see seob ka küsimusega, et kuhu panna kõige paremini investeeringud. ma toetan äh, proua Tomsoni kommentaari, et et investeeringud oskuste arendamisse ning töötajaskonda kindlustavad seda, et suurem hulk töötajatel oleks juurdepääs koolitusele, ja ümberkoolitusele ning eh, see aitaks kaasa ka Euroopa tööstuste innovatiivsuse arengule ning uute toodete ja teenuste väljatöötamisele. finantseerimise küsimus eh, see osas ma, ma rääg-, tõstat-, rääkisin küll sellest, kuid me oleme välja töötanud eh, laiema poliitika positsiooni äh, Eh, finantseerimisest ja Euroopa majandusest ning me võime teha sellega kättesaadavaks eh, teistel rääkides, rääkima, mis räägib siis eh, teistest finantseerimisinstrumentidest. samuti ma tahaksin toetada ka ideed, et meil ei peaks olema kaotajad tööstused. üks positiivseid momente, mis komisjoni teadvuses on see, et on öeldud väga selgelt, et kõik tööstused peavad või saavad olla innovatiivsed ning saavad osaleda innovatsioonipoliitikas. ja minu viimane küsimus, et kas me peaksime, äh, peaksime tooma tagasi tööstused ja, ja taasi, tööstus, taasindustrialiseerima Euroopa? me ei räägi ainult traditsioonilistest äh, tööstustest aga me räägime ka nišitööstustest, aga näiteks tekstiilitööstus, ähm, tekstiilimaterjalid, äh, transpordivahendid ning masinaehitus, nii et me peaksime vaatama, me ei peaks vaatama ainult äh, äh, traditsioonilisi tööstusi, vaid ka innovatsiooni ja tärkavaid tööstusi. tööhõivepoliitika, loomulikult äh, sooline küsimus äh, on üks element tööhõivepoliitikas ja tööhõive dimensioonis, aitäh. ja kõigepealt lühidalt patentide kohta käinud küsimus, äh, kas neid, neid selleks, et patenti saaks liikmesriikides kasutada, tuleb patent tõlkida liikmesriigi keelde, see tuleb registreerida. see on just väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele väga suureks koormaks. ja kui nüüd vaadata küsimust, milliseid sektoreid soosida, kas tootmissektori neid osi, kus on vaja väga palju tooraineid, kus kasutatakse palju odavat tööjõudu, siis eh, kahtlemata eh, see ei ole see, eh, kuhu me tahaksime, kuhu me saaksime tagasi pöörduda. kuid kui meil on Euroopas väga palju tööjõudu, mida tuleb kasutada kahekümne, kolmekümne aasta jooksul on meil eh, võimalik kasutada palju tööjõudu selleks, et eh, oma hooned ümber ehitada eh, vastava, vastavalt kaasaegsetele soojusisolatsiooni nõuetele. meil on energiasäästu ressursside tõhusa kasutamise osas kindlad kohustused, meil on süsinikdioksiidi vähendamise kohustused, meil on vaja pidada silmas kliimamuutust. siin on meil vaja kaasata nendesse arengutesse ka teised maailma piirkonnad. me ei saa lähtuda sellest, et meil käsi käib paremini siis, kui teistel käib see halvemini. me peame olema mitte ainult ise keskkonna valdkonnas edukad, vaid meil on vaja vaadata, mida saab Euroopa säästa, mida on võimalik kokku hoida, kuidas on võimalik toota väiksema süsinikdioksiidi heite kogusega, kuidas on võimalik energeetik-, energiat efektiivsemalt kasutada ja siinkohal on päris selge, kus suunas meil tuleb liikuda, milliseid arenguid tuleb toetada, kus peaks olema raskuspunktid. jah, palju tänu. nüüd annaksin äh, sõna härra professor Manoliule. suur tänu, härra esimees see arutelu on täna olnud väga huvitav, kuid äh, ma tuleksin tagasi oma mm, ettekande alguse juurde, kus ma üritasin äh, teie tähelepanu pöörata ühele aspektile. ma nimelt rääkisin Rumeenia ühiskonna ülesehitusest. meil on nimelt üks oht pea kohal. see on asi, millest me oleme palju rääkinud äh, loomulikult rääkida oleks parem tulevikust kui minevikust, aga minu meelest on küll väga oluline, et me läheksime sõnadest äh, üle tegudeni. me mõistma seda, et äh, meie strateegia peab äh, kaasama kõik huvitatud osapooled, loomulikult peab keskenduma Euroopa tootmissektorile, tööstussektorile ja nii edasi, kuid ma ütlesin oma ettepanekus ka seda, et me peame paremini tagama kogu selle poliitika juhtimise. vahendid on meil minu meelest olemas. erinevaid rahastamisvahendeid on palju, paljudeist neist on valesti kasutatud praegu ja need asjad tuleb korda saada. siis on meil võimalikud igasugused partnerlused, näiteks avaliku erasektori partnerlus, kuid igasugused partnerlused toovad, toovad ju kaasa lisavahendeid lisaks sellele ma ütlesin veel seda, et reaalsus ei vasta alati sellele mudelile, mida me endale ette kujutame. on üks mudel, mida me kõik toetame, Euroopa sotsiaalmudel. ja sellepärast, kui me võrdleme olukorda meil Ameerika Ühendriikidega, näeme me seda, et see on kardinaalselt teistsugune. võib-olla, kui kui me võtaksime kasutusele samasuguse sotsiaalse süsteemi, nagu Ameerikas on kasutusel, siis võib-olla jah, meie majandus kasvaks äh, ja nii edasi, aga ja siis oli küsimus äh, ka ametiühingute kohta, ametiühingute ja tööandjate vahel peab olema pidev kontakt. loomulikult VKE-dele suunatud tegevus on väga oluline. minu meelest VKE-de juhid on Euroopa tööstuspoliitika tõelise edukuse proovikiviks. ma tahaksin kinnitada Euroopa saadikutele seda, et Dacia äh, on Euroopa ettevõte, kes töötab, toodab Euroopas ja seega minu meelest Dacia on võtnud väga selge tee äh,. igal juhul me tahame sellist lähenemist just nimelt äh, toetada Euroopas. tootmine on Euroopa jaoks vahenduseks ja loomulikult on olemas ka alternatiivseid lahendusi. teisi sektoreid, kus Euroopas on ilmselt äh, vähem kaasa rääkida ja lõpetuseks, võib-olla peaks vähem rääkima vastandustest ja keskenduma siiski pigem positiivsetele elementidele selles raportis, näiteks tõsiasi, et tulemas on Euroopa tootmisstrateegia, see on ju ometigi vägagi positiivne, keskendugem sellele aspektile. ja samas ei tohi välja töötada liiga keerulist süsteemi, mis äh, liiga palju katsekivisid teele veeretab. suur tänu! E- jah, palju tänu kõikidele, palju tänu kolleegidele ja me nägime, et me oleme siin ühel meelel selles, et äh, tööst, tootvat tööstust ja ka teenusete valdkonda, mis kuuluvad ju kokku, tuleb arendada. meil on oluline arendada väärtusloomet Euroopa Liidus, meil on vaja luua töökohti, mis nõuavad kvalifitseeritud tööjõudu. me peame tugevdama oma positsiooni ja komisjoni teatis käsitleb ka äh, sotsiaalpartnerite, huvirühmade kaasamist. me täname ka proua Kerten Taringi mõtete eest. meil on tegemist Euroopa poliitikaga, see avaldab mõju nii ühenduse tasandil kui ka liikmesriikides. me peame ühiselt seda köit vedama, kui me tahame viia sisse jätkusuutlikud uuendused, tagada püsivad töökohad. veel kord palju tänu, me arutame sel teemal veel edasi ja jaanuaris-veebruaris jõuab raport ka täiskogule. palju tänu kõigile! Dear colleagues, with it starting in kallid kolleegid, alustame järgmise punktiga. Vážení kolegové. daamid ja härrad. mul on suur au tervitada meie hulgas äh, kliimameetmete voliniku Conny Hedegaardi. meil on, me oleme väga tänulikud teile, proua volinik, et äh, tulite meie komisjoni. Te olete siin. Äh, see, selleks, et olla peale, siin peale Cancuni kliimamuutmete, muutuste konverentsi. see on väga oluline. E, siis te olete siin enne kliimamuutuste konverentsi, ma väga vabandan, et me kuuleme siin siis, mis te tahate meile öelda? suur aitäh, härra esimees, austatud liikmed, mul on väga hea meel, et lõpuks äh, me leidsime äh, aja, mis sobis nii minule kui teile. ma tahan äh, rääkida kõigepealt natuke rahvusvahelisest äh, kliimaläbirääkimistest, aga ma loodan, et meil on võimalus ka vahetada arvamusi siis päevakorra, päevakajalistest küsimustest. aga mis on siis praegune olukord kliima läbirääkimistel? Äh, praegusel, eelmisel äh, laupäeval äh, tulin ma tagasi kokkusaamiselt, mida nimetatakse pre-cup ning see toimub siis enne konverentsi, nagu te teate, konverents algab selle kuu lõpus. mida me tahame siis saavutada selle konverentsiga? märtsis tegi komisjon ettepaneku, et kuna Washingtonist, äh, Pekingist ega ka teistest äh, äh, pealinnadest ei tulnud midagi uut peale Kopenhaagenit, siis nüüd me tahame minna samm-sammult edasi. nüüd tundub, et kõik on nõus sellega. kahjuks ei saa me teha Cancunis äh, juriidiliselt siduvat lepet, sellepärast et äh, me, me oleme küll valmis, aga Ameerika Ühendriigid ei saanud äh, seadusandlust oma senatis läbi lüüa ja seetõttu Pekingis ei olnud häid tulemusi ja nii edasi. tundub, et on suur toetus sellele, et Cancunis me peaksime äh, kokku leppima põhipaketis. mida see tähendab siis? me püüame leida, kas me saame, saam-, saavutame kokkuleppe siis metsandusleppes. see oli üks äh, valdkond, mis ka Kopenhaagenis, kus oli ka Kopenhaagenis edasiminek. Äh, kohanemine, kohanemisraamistik ja kui me räägime tehnoloogia raamistikust, siis äh, asjad näivad, et me võime, peaksime olema võimelised ka selles kokku leppima. arenguriigid peaksid olema võimelised ka esitama oma seisukoha. kui me räägime Euroopa perspektiivist, siis me tahaksime näha ka edasiminekut äh, äh, siis äh, siis kuidas mõõta ja verifitseerida seda, mida me kõik, milles me kõiges kokku lepime. see on kogu asja võtmeküsimus. me ei saa lubada seda, et keegi lubab midagi, aga me tegelikult ei saa mõõta seda, mida nad on lubanud. poliitiliselt tähendab seda, see tähendab läbipaistvuse kindlustamist kogu protsessis. mitte kõik riigid ei ole äh, või võrdselt entusiastlikud äh, läbipaistvuses aga see on äh, raske valdkond, see on valdkond, kus Kopenhaagenis toimus edasiminek ja kus me peame nüüd äh, äh, minema veelgi edasi Cancuni läbirääkimistel. ning viimane moment on siis süsinikuturg, nagu te teate, on väga oluline ka Euroopa perspektiivis, aga ka globaalses perspektiivis. miks me peame moderni-, moderniseerima Äh, äh, siis äh, süsinikuga kauplemise süsteemi, mida me tahame Cancunist saada, on tasakaalustatud paketti, mis tähendab seda, et me ei saa ainult tegeleda väga lihtsate osadega ja kõik rasked osad kõrvale lükata. see peab olema tasakaalustatud ja see on see, mida me läbirääkimistel siis teeme. võib-olla ma võiksin öelda nende läbirääkimiste kohta seda, et arutatakse ka seda, kas äh, Euroopa Liit võtab ka nii-öelda teise kohustuste perioodi Kyoto protokolli all? eel-, äh, Euroopat süüdistati eelmisel sügisel, et ta tahab äh, tappa Kyotot. aga kõik äh, tegelikult äh, me ju oleme oma äh, tööstused üles ehitanud Kyotole, miks me tahaksime seda nüüd siis tappa, me tahame sellega edasi minna. aga seda teatud tingimustel, sellepärast et teised peavad samuti võtma kohustusi. see on üks tingimus ja mõned nõrkused praeguses Kyoto süsteemis, ja selle juurde me võime tagasi tulla, see on üsna tehniline, on mõned nõrkused, mis, mis ei kindlusta keskkonna terviklikkust, ka nendele tuleb äh, tähelepanu pöörata, jah, Euroopa ei ole probleem, meil me oleme allkirjastanud Kyoto, me lubasime midagi, me oleme saavutanud, äh, mida me lubasime, me oleme saavutanud isegi rohkem. aga tuleb survet avaldada ka teistele. see on see, mille üle me vaidleme ja see on see, mida me arvame, et on oluline ja mida tuleb arvesse võtta. ning äh, siis te võite küsida, et kas äh, Äh, volinik, te tulete siia tagasi Mehhikost ja kas te olete saavutanud selle tagasikaalustatud paketi, ma ei saa teile seda lubada, on palju head tahet, palju konstruktiivsust, ma olen seda näinud, seda Prikop on äh, äh, hea, aga me, me tahame näha seda, kas äh, tõelisi kompromisse ollakse valmis Cancunis tegema, see on see, mida me tahame saavutada ja Euroopa teeb palju selleks, et edasi minna asjadega ning me me tahame kindlustada selle, et sel korral Euroopa saab aru äh, sellest, kui tähtis on rääkida ühel häälel. mitte see ei tähenda sugugi seda, et ainult üks inimene võib rääkida, aga see, et äh, hääl ja arvamused, mis tulevad Euroopast ja Euro liikmesriikidest, on samad. ma arvan, et ma äh, äh, lõpetan praegu selle Cancuni küsimuse praegu, aga ma tahaksin äh, rääkida ka teistest küsimustest minu portfoolios, äh, mis võib ka olla huvitav sellele komisjonile siin, on, on mõned äh, kliimaga seotud tegevused, komisjoni kaks tuhat üksteist programm, üks peamisi komisjoni võtmeprioriteete on kaks tuhat kakskümmend reformi agenda, siis lipulaeva algatus, mis puudutab äh, ressursside kasutamist äh, ja tõhusate ressursside kasutamist. me peame integreerima erinevaid seisukohti energiatranspordi, kliimatõhususe ning keskkonna valdkonnas. see on see, mida komisjon püüab teha, mitte seda, et me kõik vaataksime eraldi oma portfelle, vaid selleks, et komisjon tervikuna vaataks äh, asju horisontaalsemalt komisjoni tööprogramm kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks äh, vaatab seda, kuidas energia, transport ja madala süsinikuga tehnoloogiad äh, võiksid muuta Euroopa majandust aastaks kaks tuhat viiskümmend. see ei ole mitte ainult siis teekaart selleks, aga ka valge raamat transpordist ja energia teekaart, mida minu äh, kolleegid äh, on välja töötanud. kõik see ei, mitte ei äh, tugevda meie majandust homme, aga see annab äh, juba täna võimalusi. töökohad ökotööstustes on kasvanud seitse protsenti aastas ja prospekt on selline, et me loome aastaks kaks tuhat kakskümmend miljoneid rohelisi töökohti Äh, siis äh, meie kahekümneprotsendiline emissioonide vähendamise lubadus on meie silmes ning me oleme, me tahame vähendada kaheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti äh, heitmeid aastaks kaks tuhat viiskümmend. me loodame selle teekaardi avaldada kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevadel kus on ära toodud ka vahesammud ning samuti selles äh, dokumendis me ära toome ka eesmärgid kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. Äh, kaks tuhat kakskümmend aasta on juba üsna varsti, aga investeeringu, investeerijad vaatavad juba kaugemale kui kaks tuhat kakskümmend aasta ning on väga oluline saata neile ka signaal selle kohta, mis on eesmärgiks aastal kaks tuhat kolmkümmend. ma usun, äh, et äh, on äh, oluline ka teada lühiajalisi eesmärke. kui me teame aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend eesmärke, siis me peame teadma ka või näeme ka siis juba, mis on meie lühiajalised eesmärgid. praegusel hetkel, nagu te teate, meil on, oli teatis maikuus väljakutsete kohta ning kohustuse kohta minemaks kaugemale kahekümne protsendisest kohustusest. nüüd me tahaksime vaadata seda, seda, mis siis on liikmesriikide tasandil kohustusteks. ma ütlen ka seda, et energiatõhusus on olulise tähtsusega ning ole, on huvitav vaadata, mis tuleb siis parlamendi poolt, me usume, et energiatõhusus on suur potentsiaal, me usume, et on väga huvitav näha, kas me tähendusrikkalt võiksime kasutada ära mõning-, mõningaid ressursse, mis meil on Euroopa Liidu äh, e-, eelarves, selleks, et äh, töötada, töötada äh, prioriteetidega, võib-olla ka toetada näiteks siis liikmesriike või siis ka uusi liikmesriike ja kas me võiksime siis nii-öelda sealtkaudu abistada neid. viimane moment, mis ma tahaksin öelda on siis äh, äh, tähi-, äh, tähistamisest, ah, võrdlevast analüüsist. me oleme vaadanud sektoreid, kus siis süsinikku toodetakse palju. me oleme vaadanud seda ning viiskümmend kaks tööstust peaks sellest välja jätma ning see me teame, et see on väga suur võrdlev analüüsi harjutus, me usume seda, et paljud tööstused on üsna õnnelikud, tööstused saavad aru, et see on väga raske harjutus. ei olnud komisjon seda, kes ütles seda. eelmisel aastal komisjon ütles, et me peaksime panema kõik oksjonile Euroopa Parlament, vabandust, liikmesriigid ja mõned tööstused äh, väga soosivad seda harjutust, me oleme loonud äh, teatud tingimused, kuidas seda teha, kas see on olnud äh, lihtne, ei, see on olnud väga raske ja keerukas. see on olnud väga keerukas harjutus, aga me loodame, et te saate aru, et me peame olema väga-väga järjepidevad seda, kuidas me seda analüüsi teeme me ei saa teha ühele sektorile seda ühtemoodi ning lähendada hästi teistmoodi teisele sektorile. me peame olema väga järjepidevad direktiiviga. ma usun, et äh, praegusel hetkel enamus sektoreid ütleb, et see on üsna õiglane äh, tulemus. Äh, ma lükkasime edasi enne suvevaheaega diskussiooni erinevate sektoritega selleks, et seda korralikult ellu viia. ma tean, et see võib teile väga huvi pakkuda ning ma tahan lõpetada öeldes seda, et on olulise tähtsusega aktsepteerida seda, et see saab olema tehniline harjutus rohkem kui poliitiline harjutus ning äh, mida me võtame ühest sektorist või, või mida me anname e-, lisaks ühele äh, sektorile, see tuleb kuskilt teisest sektorist, see on see, äh, miks minu nõuanne äh, võiks olla see, et, et mitte politiseerida seda liialt palju, sest väga äh, Äh, ranged äh, kriteeriumid on olemas direktiivis ning kui me ei järgi neid, siis me oleme suures äh, hädas. ma ei lähe rohkem tehnilistesse detailidesse, ma tahtsin teile anda lihtsalt taustainformatsiooni ning mm, ning ma lihtsalt tahtsin anda teile ülevaate, kus me praegu oleme. et mitte minna rohkem detailidesse, siis ma annaksin võimaluse küsimusteks Eh, děkuji paní komisařce. Eh, suur tänu, proua volinik, eh, selle sissejuhatuse eest, et andsite meile ülevaate nendest väga keerulistest diplomaatilistest arengutest enne Cancuni tippkohtumist, aga suur tänu, et rääkisite ka järgmise aasta ja tulevikustrateegiatest, väga huvitav ettekanne meie jaoks igal juhul ning väga väärtuslik panus äh, järgmisteks aruteludeks. proua Tomson aga saab esimesena sõna saadikute poolt. Äh, suur tänu, proua volinik! Øh, jah, palju tänu! Äh, siin on tegemist väga huvitava ettekandega väga oluline on vaadelda just ka kasvustrateegiat aastani kaks tuhat viiskümmend äh, sellest aspektist. komisjoni plaan vähendada äh, järjepidevalt äh, CO kahe heitmeid Euroopa Liidus on väga tervitatav, aga Euroopa peab olema ka nende seas, kes esimestena äh, Äh, reageerivad kliimamuutustele. kahekümneprotsendiline CO kahe heitmete vähendamine ei ole väga auahne eesmärk. nüüd on meil äh, tegemist omaalgatusliku raportiga. Äh, kakskümmend, kahekümneprotsendiline vähenemine on kohustuslik eesmärk Hiina aga on kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks seadnud eesmärgiks seitseteist kuni seitseteist, viisteist, seitseteist protsenti mm, CO kahe heitmeid vähendada. Ah, fram in Euroopa. vabandust, maja, Hiina majanduskasv äh, aastast kaks tuhat üksteist on kuni kakskümmend protsenti. me peame esitama endale küsimuse, kas me suudame üldse Hiinaga sammu pidada. see on oluline küsimus. Thank you uh,. suur tänu, kallid kolleegid, kolm minutit on teil kõneaega, sellepärast et kõne kõnelejate soovite, kõneleda soovijate nimekiri on pikk, härra Turmes, palun järgmisena suur tänu, härra esimees, tere tulemast teile, proua volinik, mul on kaks küsimust, kõigepealt selle kohta, et me andsime miljon, miljoneid eurosid Poolale ja teistele, kui me rääkisime detsembris kaks tuhat kaheksa sellest oksjonite süsteemist ja ausalt öeldes mind praegu täiesti hämmastab äh, see, et needsamad riigid on nüüd äh, ukse eest tagasi ja õõnestavad seda detsember kaks tuhat kaheksa äh, kohtumist kui me tahame hoida kinni Kyoto tüüpi mm, kokkulepetest, et me siis äh, nendest äh, äh, kvootidest loobuksime, nagu ma aru saan, see tooks sisse, tooks meile seitsekümmend protsenti tulu. teine küsimus, meie oma komisjonis põhimõtteliselt öö, uputatakse meid üle ettevõtetest nagu BASF ja see stiil, kes toodavad igasuguseid Ehm, kes väidavad, et nemad kasutavad juba taastuvat energiat ja et nad ei ole sugugi huvitatud sellest kolmekümne protsendi määrast. oma kliimamuutuste peadirektoraadis te viisite läbi üsna mitu analüüsi selle kohta, et kui palju Euroopa tegelikult tööstuses võiks võita sellest, et nad oleksid agressiivsemad oma kliimapoliitikas kuidas teie konkurentsivõimet defineerite? mina arvan, et meie oma komisjonis oleme võtnud natukene kitsa lähenemise, kui me keskendume ainult sellele kuuele-kaheksa protsendile SKT-le, mis on otseselt seotud energiamahukate tööstussektoritega, kes peavad maailma tasandil konkureerima, nad said tohutult äh, tasuta kvoote, aga samas me ei vaata absoluutselt sellele, milline on tegelik pilt äh, Euroopas äh, ja et ka näiteks teenused ja teised sektorid võiksid tohutult võita sellest, et me oleksime agressiivsemad. härra Jadot. Äh, suur tänu, härra esimees, äh, suur tänu äh, proua volinik, nii nagu ütles härra Turmes, jätkuksin sealt, on olnud igasuguseid hinnanguid, mis näitavad seda, kui kasulik oleks olla ambitsioonikas oma energiapoliitikas, taastuva energiapoliitikates, selleks et sellest tõusetuks kasu majandusele, sotsiaal, sotsiaalsele valdkonnale, aga muidugi ka keskkonnale. küsimus on aga selles, et kuidas me saaksime seda sõnumit välja saata kuidas seda selgitada nii siin Euroopa Parlamendis kui liikmesriikides selleks, et veenda äh, Äh, selles kõiki, on täiesti selged liikmesriikides, aga sealhulgas ka meie komisjonis on üldiselt tendents praegu anda vähikäik. Äh, see, mis puudutab meie kliimaambitsioone, mis puudutab äh, energiapoliitikaalaseid ambitsioone. kuid on täiesti selge, et meil on nii mõndagigi võita. mida teha selleks, et veenda nii meie kolleege, veenda meie liikmesriike, selles, et kõik sellised sammud on nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt täiesti mõistlikud. ja teiseks, kui kaugele me oleme jõudnud öö, ähm, selles osas, mis puudutavad liikmesriikide poolseid investeeringuid, mis ei ole kasulikud, äh, kas äh, olete jõudnud pärast Kopenhaagenit selleni, et äh, kokkulepe on saavutatud lisariigi abi osas ja nii-öelda annetuste osas, kas see esialgne loogika, kas sellest peetakse kinni ja äh, mis saab edasi äh, pärast teie teatist, äh, mille te paar kuud tagasi avaldasite, kus on selgelt öeldud, et kui me saavutame selle kolmekümne protsendi eesmärgi, siis väga väikeste kuludega saavutaksime me palju tulu. järgmisena saab sõna härra Odi. Äh, suur tänu, härra esimees ja tere tulemast ka minu poolt äh, teile, proua volinik. täna jääb üldiselt mulje, et äh, kliimaarutelud on keerulised ja et kaubandusest räägitakse rohkem kui keskkonnast. kas me mitte ei peaks Kyoto protokolli täiesti uuesti ümber kirjutama, Ühendriigid ei ole selle allkirja andnud, seega nemad seda ei järgi ja kas ei oleks kasulikum äh, mõelda sellele, et äh, regioonide kaupa maailmas peaksime me isoleerima need piirkonnad maailmas, kes ei nõustu meie kliimaalase tegevusega. ja nendes piirkondades, kus rahvas on otsustanud piiranguid äh, peale panna, oleks käigus selline mehhanism, mis kait-, kaitseks küll meie tööstust, aga ka keskkonda. et me teeksime koostööd bilateraalsel tasandil teiste mandritega, kes on meie kliimaeesmärkidega nõus, eh, nii-öelda selle eh, süvendatud koostöö läbi me ju teame seda, et WTO-s äh, ei saa me lepingutesse panna sotsiaalseid äh, nõudeid, kuid keskkonnavõimeid küll. miks mitte seega sõlmida kaubandus- ja majandus, vabakaubanduslepinguid, kaasates energ-, äh, keskkonnamõõtme, mis, ja see oleks täiesti vastavuses WTO reeglitega ja isoleeriksime siis need piirkonnad, kes ei ole meie poliitikaga nõus, näiteks nagu Hiina Äh, kuigi see piirkond on hakanud huvi, huvi tundma meie tegemise vastu. ja selle asemel me siis ei kiidaks kogu aeg takka valitsusjuhte, kes omavahel räägivad ainult, äh, kuid midagi ei saavuta. Äh, suur tänu. proua Hool järgmisena saab sõna. suur tänu. proua volinik, mul on teile kolm küsimust, kui lubate. kõigepealt, te ütlesite, et Äh, rahastamine tõuseb väga oluliseks äh, Cancuni äh, tippkohtumisel ja edu sellest seal sõltub otseselt sellest. kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist raha esimene osa on aga jäänud seni veel välja maksmata, kaks koma kaks miljardit eurot seitsme koma kahest miljardist, mille Euroopa on võtnud endale kohustuseks välja maksta. millal siis see esimene makse tuleb? kuivõrd ma kujutan ette, et see võib äh, arenguriikidele nendes läbirääkimistes tõsiseks takistuseks kujuneda. ja milliseid kinnitusi me saame me anda arenguriikidele, et see raha on lisaraha ametlikule arenguabile sellepärast et äh, Aafrika kliimamuutuste grupp on küll kaevelnud selle üle, et raha võetakse tegelikult ära tervishoiukulutustelt, tervishoiuprojektidelt ja täiesti selge on ju see, et nemad sellega sugugi leppida ei taha nüüd teiseks, äh, puhtad arengumehhanismid, äh, te rääkisite moonutustest selles süsteemis, kas te võiksite täpsemaid detaile anda, on nimelt teatud kasvuhoonegaase tüüpe, mis saavad palju rohkem toetusi kui ähm, süsinikdioksiid ja see juba ise toob kaasa moonutusi turul. ja laiemalt veel, äh, puhta arengumehhanismi vahendid lähevad praegu peaaegu eksklu-, eksklusiivselt Indiasse ja Hiinasse, kuigi neile on seda kõige vähem vaja, kuivõrd nad on väga kaugele arenenud tehnoloogiliselt. kuid samas need projektid Aafrikasse ei jõua Äh, jah, rohelise tipu neemel üks tuulepark sai praegu kinnituse, aga see on täiesti märkimisväärne selles mõttes, et see on üks vähestest sellistest projektidest, mis Aafrikasse on jõudnud. ja lõpetuseks äh, kolmekümne protsendi eesmärk, millist liikumist on ette näha nõukogus selles küsimuses? ja kas äh, ja kui palju me võime loota seda, et sõnum levib laiemalt? et tänases majanduskontekstis me tõesti võime selle eesmärgi lihtsalt saavutada eriti arvestades seda, et see eesmärk on saavutatav, kui me toome sisse selle kahekümne protsendi energiatõhususe eesmärgi ja sellega saavutame. suur tänu. suur tänu. järgmisena proua Caralio. Äh, Mission for very detailed um, description. suur aitäh detailse kirjelduse eest, proua volinik. mina tahaksin küsida teilt teema kohta, mida minu äh, kolleeg ka nimetas, on puhta arengu meetmed, me oleme väga mures äh, moonutustest, äh, moonutuste osas, mis on selles valdkonnas toimunud. projektid, mis küll vähendavad CO2 heitmeid, kuid millel on suured kõrvalmõjud arenguriikidele. Need, neid on, seda on kasutatud ähm, siis tööstusgaaside puhul kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti lubadest on just nendele projektidele välja antud. nii et kuidas äh, muuta, äh, kuidas äh, finantseerimine on, on liikunud nüüd Euroopast Indiasse ja Hiinasse, see ei olnud algne eesmärk. ma ar-, kas tulevikus äh, Äh, me teame, et muudetakse seda puhta arengu meetmeid, aga me ei ole mures hetke pärast ja oleviku pärast. Äh, kas, kas kuidagi seda ka kaasatakse siis äh, heitmete kaubitsemise süsteemi, kas kõik tingimused äh, siis äh, peavad olema täidetud äh, puhtaangumeetmete projektidel? Äh, erinevad äh, arengud äh, ja positiivsed arengud kolmandale, kolmandatele riikidele. kas te näete mingit võimalust selles, kuidas komisjon ja liikmesriigid võiksid vältida seda, et me peaksime, peaksime siis lubama kõiki neid lube, mis tulevad puhtarengumeetmete projektidest. järgmine kõneleja, proua Castello suur aitäh, härra esimees, suur aitäh, proua volinik, et te olete täna siin meiega. minu fraktsiooni nimel ma tahaksin teid tänada, et te siin oleme, et olete. ma arvan, et Cancuni kohtumine on võimalus äh, äh, asjad äh, selgeks rääkida Kopenhaagenis oli palju ootusi, aga nüüd on meil jalad maas. nüüd me näeme, et millised on tegelikud võimalused eesmärke saavutada. me kujutleme ette, mis on äh, hea, väga hea on kujutleda, äh, sest see viib asju edasi, aga tegelikult me peame nägema ka asju reaalselt. Äh, kirjeldus, mida te andsite eesmärkidest Cancunis sobib äh, tegeliku olukorraga, mis praegu maailmas on. kuidas erinevad riigid, eriti suurimad saastajad, äh, äh, toimivad, me peaksime olema sellega rahul. samal viisil mõeldes me arvame, et me peaksime olema mõnevõrra ettevaatlikud, kui puudutab arenguid Euroopa Liidus komisjon ütles, et kaks tuhat kakskümmend on juba siin, me peaksime hakkama mõtlema juba aastale kaks tuhat kolmkümmend, eh, sellepärast et ettevõtted peavad tegema oma arvamusi, töötama oma strateegiaid välja, nii et nad peavad hakkama mõtlema juba aastast eh, või aastale kaks tuhat kolmkümmend. Eh, kolmekümne protsendi eesmärk, et seda tuleks hakata saavutama niipea kui võimalus, võimalik mina usun, et me teeme tõsise vea, kui me hakkame äh, praeguses majanduskriisis selle asemel, et rääkida tõhususest, süsteemide tõhususest, äh, otsuste osas, mida me oleme teinud, äh, garanteerimaks, et need eesmärgid, mida me oleme võtnud, saavutataks. et ja kui me läheme juba praegu kolmekümne protsendi eesmärgi suunas, siis tegelikult mina arvan, et me peaksime kõigepealt äh, saavutama selle, mida me oleme juba lubanud. ma, ma ei ole küll kindel, kas kõikidel ettevõttel on sellised prognoosid, nii kaugeleulatuvad prognoosid. Äh, tehnoloogiline Äh, areng äh, samuti mõjutab eesmärke, mida me oleme endale seadnud, võib-olla mingil hetkel, võib-olla me saame isegi kiiremini äh, progressi saavutada ja edasi minna, sellepärast et me peame mm, ka oma tegevuse, tegevusele siis, tegevuses mä-, tähelepanu pöörama ka tehnoloogilisele arengule. me peame mõtlema sellele, et meie tegevus peab olema reaalsusel põhinev ning me ei tohiks liialt kiirustada ning ära unustada reaalsust. süsteem, mis meil on hindamiseks, siis rääkides emissioonide eesmärkide saavutamisest, on oluline, et me peame keskenduma sellele koos uute tehnoloogiate arenguga ja yes siis me saame ka saada, saada suuremat tõhusust kliimamuutustega võitlemisel. aitäh, härra. käsi on järgmine. suur aitäh, härra esimees. ma tahaksin tänada proua volinikku väga huvitava äh, ettekande eest äh, soovidest. mulle tundub, äh, et kliimamuutuste valdkonnas, kus kli-, globaalset süsteemi ei ole, peame me meeles pidama seda, et Euroopa jõupingutused üksi äh, äh, ei, ei toimi. loomulikult, kui me räägime, et kahekümneprotsendiline vähenemine, siis on sellel mõju ainult kolm protsenti äh,. veelgi enam ma usun, et me peame vaatama võimalusi erinevates valdkondades. proua volinik nimetas äh, metsanduse või metsad äh, nii globaalses kui Euroopa tasandil, ma tahaksin öelda seda, et praegusel hetkel minu riigis on äh, viimase kahekümne aasta jooksul väga palju puid istutatud ning kolm kuni neli protsenti riigi pindalast on kaetud metsaga nüüd. ma arvan, et kolme, kolmkümmend protsenti metsa riigis on üsna tüüpiline Kesk-Euroopas, nii nagu Poolas praegu on. nii et ma arvan, et süsiniku absorbeerimine on oluline, aga me ei peaks vaatama ainult metsa siin, vaid ka mulda, mullastikku ning huumust meil on mõju mulla äh, kvaliteedile, kui me tahame huumuse osa äh, suurendada mullas, siis äh, me peame, siis me peame tagasi pöörama selle protsessi, mis praegu toimub, kus mullastikku hävitatakse Ähm, ma tahaksin rääkida praegu komitoloogiast äh, ning võrdlusalusest, sest äh, tööstus äh, ütleb meile seda, et maagaas on ainult referentsiks, aga investorid, eriti väljaspool Euroopast, räägivad, mõtlevad kuludest ning äh, viivad äh, tootmisvõimsuse just väljapoole Euroopa Liitu ning äh, see ei ole just õige viis selles valdkonnas, kus me soovime luua viis ja pool miljonit uut töökohta. ning siis moment, siis moment proua Toomase märkusele kahe tuhande kaheksandal aastal me ei, olime me saavutanud äh, üsna palju Kyoto protokolliga seoses ning me tahame selle eest ka tunnustust saada. samuti me peame, te peate meeles pidama seda, et mida, mis juhtus meie liitumiseelses äh, protsessis, kus äh, palju töökohti, eh, lahkusid Poolast ning loodi olemasolevas Euroopa Liidus tol ajal. ka seda tuleb meeles pidada. kakskümmend aastat tagasi oli meil eh, referendum tuumaenergia kohta ning me lükkasime tagasi tuumaenergia Poolas, kuid eh, rääkides ma praegu mõtlen just selles tuumajäätmete rongiga seoses, et kui meil oleks energiapuudus. meil on, äh, me oleme riik, kellel on kivisöevarud ning me tahame ära kasutada seda ning me tahame, et tööd oleksid jätkusuutlikud töökohad meie riigis. suur aitäh! Ähm, äh, väga kahju, et ma valesti hääldasin teie nime. Äh, järgmine küsimus on härra Langenilt jah, palju tänu, proua volinik. Te andsite meile hea ülevaate. ma imetlen nende poliitiliste arengute taustal teie optimismi, ma pean seda tõesti ütlema ja ma pean ka ütlema, et nüüd pärast Kopenhaagenit ja, ja pärast edaspidisi läbirääkimisi ei ole tegelikult erilisi edusamme saavutatud Nagu Kopenhaagenis äh, ei ole me saavutanud, pärast Kopenhaagenit me ei ole saavutanud mingisuguste tingimuste paranemist, kui me võrdleme nüüd end USA-ga, teiste riikidega, siis tegelikult äh, meie edusammud on äh, tagasihoidlikud ja kui nüüd ka USA-s Obama pingutused taas ära nullitakse, siis on minu arusaamisest üsna skeptiline, kui me vaatame arenguid USA-s, Hiinas, valuutasõda, see kõik avaldab laastavat mõju ka äh, maailma majandusele ja kaubandusele. kui meie prioriteediks on aga uued äh, töökohad, äh, siis äh, keskkonnakaitse ei ole siin saanud oma õiget kohta. see eesmärk, mis me siin sõnastasime kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, selle elluviimine ei ole minu meelest väga reaalne. ma olen siin natukene skeptiline ja siit minu küsimus teile, mis teie arvates on pärast Kopenhaagenit paremaks muutunud? ja mis on olukorda maailmas halvemaks muutnud. ja minu teine küsimus puudutab äh, emissioonikaubanduse äh, konkreetset äh, kujundamist. siin on vaja teha otsuseid, siin seisavad ees jaotused, ka kalkulatsioonimeetodid, on kõne all uute reservide loomine ja nii edasi siin juba räägiti võrdlevatest uuringutest, eh, kuidas oleks siin võimalik saavutada konsensus eh, selleks, et eh, mitte ohustada kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke. ja siin on meil palju lahtisi küsimusi seoses kahe tuhande kahekümnenda aasta arenguga. suur tänu, kallid kolleegid. sellega on kõnelejate nimekiri ammendatud ning äh, nüüd on proua volinikul võimalus siis vastata. Äh, suur tänu, härra esimees, Brita Tomson, teile vastan kõigepealt, äh, te kohe tabasite suure küsimuse pihta, kas me saame Hiinaga üldse võistelda? minu vastus teile on jah, praegu veel saame. aga ma olen samas ka arvamusel, et Hiina liigub praegu kiiremini edasi, kui enamus eurooplasi mõistavad Äh, viisaastaku plaanis on ette näha energiamahukuse suurenemine, aga samas ka väga selged äh, eesmärgid taastuvenergia kasutamisele ja kui nad teevad nii, nagu nad ütlevad, siis on esimest korda ajaloos tulemas äh, ka emissioonide eesmärgid ja energiamaksud. ja härra Langen rääkis ka samuti sellest, et paljud kardavad, et kui me oleme piisavalt ambitsioonikad, siis meie töökohad lihtsalt kaovad Euroopast ja, ja ma olen teiega nõus, kui me läheneme asjale ebaintelligentselt, siis need töökohad tõesti ka kaovad, aga kui me läheneme siiski nutikalt, siis me saame lahendada ühe ööbiga, hoobiga energiatõhususe, kliima soojenemise alased küsimused ja, ja, ja meie töökohtade potentsiaali. me peame mõistma seda, et töökohad kaovad ka siis, kui me ei ole piisavalt ambitsioonikad kui seame endale ambitsioonikaid eesmärke, siis me niimoodi äh, suuname ettevõtteid ka innovatsiooni suunale ja mina ütleksin küll, et järgnevate aastate kõige suurem väljakutse Euroopas justkui on see, et kuidas äh, tagada suuremad investeerimismahud, äh, innovatsioonimahud selleks, et vastu seista rahvusvahelisele konkurentsile. üks näide selle kohta, kui kiiresti Hiina praegu edasi liigub. kümme aastat tagasi polnud Hiinas mitte ühtegi tuulegeneraatori tootjat. täna on seal kolm tuulegeneraatori töötajad, kes on maailma eh, kümne esimese ettevõtte seas ja juba praegu on nende käes viiskümmend protsenti tuuleenergia generaatorite tootmise turust, kümme aastat tagasi null, täna viiskümmend protsenti. mulle tundub, et eh, see on küll väga kõnekas näide selle kohta, kui suureks väljakutseks Euroopale Hiina on, kui me jääme käed rüpes istuma. ja seepärast äh, peaksime sellesse asjasse suhtuma tõsiselt, Hiina on tohutult äh, oma taastumispakettides äh, sellesse investeerinud, nad on lubanud, et nad kümnekordistavad investeeringuid energiatõhusatesse mm, süsteemidesse, kümnekordistavad, mõistke. küsiti siin, härra Turmes küsis äh, Mm, äh, emissioonide kauplemisühikute kohta selge vastus kahekümnendal äh, oktoobril leppisid keskkonnaministrid kokku, et rahvusvahelistel läbirääkimistel Euroopa võitleb selle eest, et äh, need ülejääk AU-d kaotatakse alates aastast kaks tuhat kolmteist ja sealt edaspidi. see küll hõlmab endast väga palju tehnilisi detaile, kuid üksteist miljardit tonni nii-öelda kuuma õhku läheb nende ühikute alla. kaheksa miljardit Venemaalt. kui me sellist asja lubame jätkata, pärast aastat kaks tuhat kolmteist, siis see põhimõtteliselt nullistab kõik Euroopa algatuste mm, mõjud aastani kaks tuhat kakskümmend ja sellepärast on see probleem täpselt nii suur, kui ta on ja sellepärast me võitlemegi rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas Cancunis, sellest, et sellest süsteemist lahti saada. ja siis tuleb hakata rääkima juba sellest, et kuidas meie enda ühenduse sees see probleem siis lahendada, härra Turmeles ütles, et ähm, juba energia- ja kliimapaketi osas kalkulatsioone tehti, teised ütlesid, et arutelud peavad jätkuma meie omalt poolt ütleme, et üks asi on täiesti selge, me peame üritama nendest äh, ülejääga uudest lahti saada, kui see õnnestub, äh, siis äh, on võimalik ka ilmselt ühenduse sees see, see küsimus lahendada. härra Turmes küsis ka veel selle kohta, et kuidas on meie konkurentsivõimega ja selle kolmekümne protsendi eesmärgiga nagu ma juba ütlesin, mina tõesti arvan, et kui asjale läheneda mõistlikult, intelligentselt, siis äh, võib see kindlasti olla innovatsiooni mootoriks. kuid äh, see sõltub otseselt sellest, kuidas me asja lahendame. minu meelest me kindlasti äh, ei anna vähikäiku praegu praegu meie maikuused teatised on väga selgelt näidanud sellest, et me hoiame kinni oma kohustusest, mille oleme andnud ka rahvusvahelisel tasandil. see oli üks osa meie teatisest, aga teine osa teatisest tõi esimest korda sisse ka selle mõtte, et Euroopal on majanduslik Äh, huvi äh, olla ambitsioonikas. osad liikmesriigid on juba reageerinud, teised praegu veel kaaluvad oma seisukohti, aga ma olen täiesti veendunud, et arutelud jätkavad, jätkuvad ja tuleme asja juurde tagasi kevadel. härra Jadot küsis selle kohta, et kuidas edastada seda sõnumit, et võib-olla ambitsioonikus ei olegi midagi negatiivset minu meelest on meie kõige suurem liitlane siin kindlasti praegu tööstus järjest enam äh, ärisektorid mõistavad, äh, mitte ainult tänu sellele, mis on toimumas praegu Hiinas, Brasiilias, Koreas, et me ei saa olla enesega rahulolevad. ma tõesti äh, arvan, et, et see viib meid arenguteni. toon ühe näite. G kahekümne tippkohtumisel selle nädala neljapäeval pühendatakse terve päev kohtumisele Ähm, tööstuse esindajatega, suurimate konglomeraatidega ja keskendutakse konkreetselt keskkonnaküsimustele, äh, seda, sellest ei oleks võinud unistadagi aastaid tagasi, härra Šadov küsis ka finantseerimise kohta ja ka teised, jah, läbipaistvus tagatakse Cancunis, esitab Euroopa äh, ülevaate sellest, kes teeb mida, toome tõendeid selle kohta, et me rahaga oleme välja andmas ja küsimus oli selles, et kas need äh, rahad äh, tulevad äh, tõesti uutest allikatest sada protsenti. aus vastus on, et ei, ma olen näinud, kust liikmesriigid need raha võtavad ja tõesti on tõsi see et, et sada protsenti ei ole see alati lisavahendeid, komisjoni puhul küll jah, meie panus on täiesti uued vahendid, aga mitte kõikide liikmesriikide puhul. kuid selles vallas ma tahaksin ka veel öelda, et minu kogemused on näidanud seda, et arenguriigid eelistavad pigem siiski seda, et me ütleme ausalt välja seda, mis ja kust raha on tulnud, mitte selle asemel, et äh, kogu aeg mängime, et äh, tõesti sada protsenti need vahendid kõik on uued vahendid uutest allikatest. olukord on keeruline ja seda tuleb ka teistele öelda. härra Odi, teie küsisite äh, ÜRO protsessi kohta. ja et kas minu meelest ÜRO protsess ei ole mitte liiga keeruline, jah kas oleks võimalik leida alternatiivsemaid, alternatiivseid vahendeid, et kas oleks võimalikud bilateraalsed äh, kokkulepped? see on üks asi, jah, see on võimalik Hiina ja Indiaga, meil on juba sellised kokkulepped, miks mitte teha midagi Ladina-Ameerikaga, Mercosuriga, komisjon võiks äh, öelda näiteks, et Mercosuriga on meil vabakaubandusleping arutelul ja keskkonnaküsimused võetakse sinna juurde. komisjon on seda täpselt nii öelnud, see on olnud meie läbirääkimiste positsioon, aga paralleelselt äh, sellele oleksin ma siiski huvitatud sellest, et meie ettevõtete huvides on ju ometigi ÜRO-ülene kokkulepe. kõik mõistavad, mis on ÜRO süsteemi nõrkused, need on ilmselged, aga palju raskem on välja tuua alternatiiv, alternatiividega. nii et äh, sellepärast äh, me peaksime kindlasti rahvusvaheliste lepingutega jätkama, selleks et võrdsed võimalused kõigile tagada siis esiti küsimus äh, nende lisavahendite kohta ja kaks koma kaks miljardit selle aasta kohustusest. see raha jõuab kohale ja Cancunis on meil ka konkreetsed dokumendid selle kohta anda. Äh, puhta arengumehhanism, teil on täiesti õigus selles osas, et on teatavad moonutused süsteemis, äh, sellepärast olemegi võtnud selle kõik uurimise alla komisjonis, äh, proua Cavallo oli, viitas sellele ka. kaalume seda, mida nüüd teha. probleeme on palju. üks nendest on see, et me anname raha Indiale ja Hiinale. aga loome samas siis nendele sellise natukene kummalise motivi-, motivatsiooni jätkata äh, tootmist täpselt samamoodi nagu varem sellepärast et nad saavad raha selle eest. ja see on küll see nõiaring, millest tuleks läbi murda ennast ja seda ma olen palunud ka oma ametkondadel teha. ja üldiselt jah, puhta arengumehhanismi süsteemi tuleks reformida. on tõsi, seda, et äh, sellest, äh, nendest rahadest umbes üheksakümne protsendi läheb viide väga hästi tuntud arenguriiki. ainult viiskümmend kaks projekti kahest ja poolest tuhandest on jõudnud Aafrikasse, seitseteist nendest Lõuna-Aafrika Vabariiki, mis tähendab seda et, et kolmkümmend viis protsenti ülejäänud äh, Aafrika mandrile. ilmselge, et see süsteem tuleb üle vaadata. me peaksime rõhuma rohkem sektoriaalsele koostööle, kaasajastama, lihtsustama seda tavalist äh, puhta arengumehhanismi selleks, et oleks atraktiivsem kõige vähem arenenud riikidesse investeerida. rääkisin juba sellest kolmekümnest protsendist ja nõukogust, jah, minu meelest on seal teatavad nihkumised äh, näha, äh, Prantsusmaa, Inglismaa on tulnud välja, Taani, Soome on teinud omapoolsed sammud juba selle suunas. mina arvan, et meie osades uutes liikmesriikides mõistetakse väga hästi, et nendel on tohutu potentsiaal energiatõhususe valdkonnas ja energiatõhususes kõige olulisem on see, et kui sellele läheneda õigesti, siis luuakse väga palju äh, töökohti ka mm, koha peal, meil on neid töökohti hädasti vaja ja sellest ma rääkisingi. ja see võib-olla teeb atraktiivsemaks otseinvesteeringud sellesse valdkonda. proua Castelli. Te rääkisite, et kas Cancuni eesmärgid on meil ikkagi realistlikult paika pandud. Te saite minust võib-olla valesti aru. ma ütlesin, et me ei peaks aastal kaks tuhat kakskümmend ikka veel seda in-, intressi maksma. ma ütlesin, et me oleme äh, lubanud ju kaua aega välja tulla ka aasta kaks tuhat viiskümmend eesmärkidega, on ju ometigi loogiline siis, et meil on mingisugused vahesammud, kaks tuhat kakskümmend on üks tähtaeg, kaks tuhat viiskümmend, aga, aga kuidas nende äh, aastate jooksul siis see, äh, see vähenemine peaks toimuma? ja tõesti, väga paljud äh, sektorid on küsinud, et milliste määrade juures me oleme aastal kaks tuhat kolmkümmend näiteks transpordistrateegia järgnevateks aastakümnenditeks. väga oluline teada, millised eesmärgid meil on mitte ainult aastaks kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat viiskümmend, vaid kaks tuhat kolmkümmend. Need, kes näiteks invest-, need, kes investeerivad energiatehastesse, energiajaamadesse, vabandust, nende jaoks on see ju oluline. ja ettevõtluse jaoks on ka oluline, et kaks tuhat kakskümmend ei ole mingisugune viimane tärmin, vaid ainult esimene nendest. ja lisan veel, Ühendriigid Kopenhaageni kokkuleppele seadsid endale ka tähtaja kaks tuhat kakskümmend viis ja kaks tuhat kolmkümmend, nii et nendel on juba mingisugused indikaatorid ka olemas selle kohta, milline nende tee saab olema pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, mis tõuseb tugevasti mäkke pärast seda. härra Gripp Poolast, ma olen teiega sada protsenti nõus, Euroopa ei saa üksi hakkama ja sellepärast me nii palju teemegi jõupingutusi selle nimel, et rahvusvaheline leping saavutada, aga ühte tahaksin mainida teinekord võib-olla teil tekib siin komisjonis küsimusi selle kohta, et äh, mis abi siis sellest ikkagi tuleb, kui Euroopa võtab selle juhi rolli ja hakkab asja vedama. paar aastat tagasi üldiselt olime me ainsad, kes eesmärke seadsid maailmas meie energia- ja kliimapaketis enne Kopenhaagenit. esitas eesmärgid juba ka Venemaa, Jaapan ja üsna mitu teist riiki seadsid endale siseriiklikud eesmärgid, mitte väikestest riikidest me ei räägi, vaid suurtest majandustest, Brasiilia, India, lõpuks isegi Hiina, Korea, Singapur, Indoneesia, Lääne-Aafrika, äh, Lõuna-Aafrika, Mehhiko, nimekiri on pikk. väga palju G kahekümne riike ütlesid esimest korda ajaloos, et nendel on siseriiklikud eesmärgid paigas ja see on suur samm edasi vaadates siis konkurentsi vaatevinklist, Euroopa äriettevõtluse vaatevinklist, ma olen nõus, et ähm, äh, süsiniku sidumismeetmed on väga olulised ja süsinikumahutid on olulised. ja siit tulevadki need LULUCF meetmed maa kasutamise, maa kasutamise muutmise ja metsanduse osas selleks, kuhu siduda siis see süsinik. Äh, maagaas ja võrdlustabelid direktiiv, mida meie komisjon peab järgima, ei luba seda, et me võtaksime arvesse erinevad kütusetüübid, see ei ole lubatud vastavalt sellele direktiivile, mis meile juhiks on antud. ja härra Langen, teie osadele küsimustele ma juba vastasin, aga ma olen teiega nõus, et meie prioriteediks peab olema uute töökohtade loomine, aga Euroopal on minu meelest ka väga pikk ajalugu, juba kolmkümmend aastat keskkonnakaitsel me oleme näidanud, et kui me seame san-, standardeid, loome seadusandlust, oleme ambitsioonikad, oleme me endale välja võidelnud äh, ka juhtivad kohad, meil on ökoloogilisemad autod kui teistel, meie veemajandus on puhtam ja nii edasi. ega see ei ole ju nii, et et äh, ökonõuete suurenemine toob kaasa majanduse languse ja vastupidi kui intelligentselt läheneda, siis ilmselt mõlemad eesmärgid saavad täidetud. ja küsisite, mis on muutunud, paranenud pärast Kopenhaagenit? minu meelest on väga palju riike, kes mõistavad või on mõistmas, et kui me ei saavuta Cancunis edu, siis on tulemuseks see oht, et ÜRO protsess mitte võib-olla ametlikult hinge ei heida, vaid teatav äh, hoog sellest kaob. ja ma arvan, et väga paljud arenguriigid äh, Mehhikos koos Euroopa Liiduga investeerivad ilmselt väga jõudsalt sellesse, et äh, saavutada väga ambitsioonikas lahendus, milles võetakse väga konkreetsed lahendused, sest et ÜRO protsessi raskused jah, nagu ma ütlesin, on ilmselged, aga ei ole nii ilmselge, milline on alternatiiv Hiina ja USA on praegu keeldunud sellest rääkimast, G kahekümnel ei ole mitte mingisugust mõtet nendest asjadest rääkida. ja me oleme näinud läbirääkimistel, millised on piirangud, ega väga palju ei ole saavutatud nendest Hiina ja USA kahepoolsetest kohtumistest ka aga üldiselt siis kõik on tänaseks tunnistanud, et äh, rahvusvaheliste läbirääkimiste mõte on kõige suurem Euroopa annab endast kõik, et vankrit edasi vedada, aga üks asi, mis ei ole muutunud, aga võib-olla saanud äh, tuge juurde, on see, et ettevõtlus mõistab. ettevõtlus mõistab, et kui rahvusvahelist kokkulepet ei saavutata, siis on tulemuseks see, et süsteeme on kaksteist või isegi mitu tosinat ja sellest nad ei ole huvitatud, nad tahavad, et kõikidel oleksid võrdsed võimalused. suur tänu! Děkuji, paní komisařko, ještě jednou. palju tänu, proua volinik, selle eest, et te tulite meie komisjoni. see oli meie kõigi jaoks tõepoolest väga huvitav arutelu ausalt öeldes ei ole see sugugi alati nii, et me saame volinikelt nii konkreetseid vastuseid, kuuleme nii konkreetseid sõnu. seetõttu veel kord palju tänu ja ma soovin teile palju jõudu ja palju edu, tugevaid närve rasketel läbirääkimistel Cancunis. Thank you. Thank you. Pleasure being here.